Uh, kallid kolleegid, alustame istungit, nii et, et äh, palun äh, üritage endale leida koht ja ma vabandan, kui kõigil ei õnnestu endale kohta leida. jah, te võite lihtsalt istuda sinna taha seina äärde pingi peale ja kui te olete istunud kellegi kohale, siis äh, peate te koha loovutama, aga võib juhtuda, et keegi ei tulegi ja siis on teil koht olemas. niisiis, äh, regikomisjoni nimel tahaksin öelda, et meil on väga hea võimali- äh,, väga hea meel, et meil on siin äh, ITRE komisjoni kolleegid ka, et me saaksime, saame arutada asju, mis on äh, Äh, olulised äh, mitte üksnes järgmise finantsraamistiku ähm, jaoks, vaid on olulised ka majanduskasvu jaoks Euroopas, konkurentsivõime jaoks ning meie kui parlamendisaadikute kohustus on äh, mitte jõudu säästa selleks, et regionaalpoliitika ning äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend teadus- ja arengupoliitika Euroopa Liidus toimiksid käsikäes, et sünniks sünergia ning et Euroopa tõesti mitte üksnes ei kasvaks ja ei looks jätkusuutlikke töökohti, vaid oleks ka üsna konkurentsivõimelisem. siin on ka ITRE komisjoni eh, esinaine proua Amalia Sartori ja annan ka temale nüüd tervituseks sõna aitäh. minu komisjon, äh, tööstuskomisjon on väga äh, õnnelik selle üle, et me saame täna olla koos regikomisjoniga nii et me saaksime ära kuulata tänased külaliskõnelejad ning kõnelda ühiselt sellest, mida me saame saavutada meil toimusid arutelud sellel teemal ITRE komisjonis juba ning kuigi tegemist on teemaga, millest me oleme juba aastaid kõnelenud, alates kahe tuhande seitsmendast aastast, me oleme kõnelenud sellest, kuidas paremini ühtlustada neid kulusid, mis tehakse teadusuuringute ja struktuurifondide osas me oleme alati leidnud, et äh, seda on võimalik teha ja nüüd me oleme seisukohal, et see on hädavajalik. asi ei ole enam ainult aruteludes, me peame nüüd langetama ka otsuseid ja kõigepealt peame äh, vaatama, kuidas me saame kõige paremini ära kasutada neid vahendeid, mis Euroopa Liidu eelarvest on eraldatud teadustegevusele ja innovatsiooniprogrammidele, samuti struktuurifondidele. me peame vaatama, kuidas me saame saavutada sünergiat nende erinevate valdkondade vahel. kuidas me saame eh, anda sisu sellele sõnale, mida me nii tihti kuuleme, majanduskasv. majanduskasv ei peaks olema lihtsalt tühipaljas sõnakõlks, see peab tähendama midagi see peaks olema seotud äh, konkreetsete programmidega. ma arvan, et tänane kuulamine võib-olla annab meile mõningaid juhtnööre selle jaoks. mina saan siin olla kuni kella neljani ning mind huvitab väga see, mis meie kutsutud kõnelejatel on öelda ma olen täiesti kindel, et tänane kuulamine on kõigile väga kasulik, aitäh! niisiis alustame oma kuulamisega, meil on äh, tund ja kakskümmend minutit, meil on siin neli suurepärast äh, kõnelejat. ja äh, loodame, et nad suudavad oma kogemusi meile edastada viisil, mis on tõeliselt inspireeriv. meil on siin professor Jacek Kulinski, kes on teadusministeeriumis eh, aseminister, siis on meil professor Birgitta Wolf, kes on Saksi-Anhalti eh, liidumaa minister, kes tegeleb teadusuuringutega, siis on eh, professor Tim Claypool Swansea ülikoolist Walesist ja proua Adriana Grimi Puglia regioonist Itaaliast, kes juhib siis teadus- ja arendustegevuse osakonda. ma paluksin, et kõnelejad peaksid kinni kõneajast viisteist minutit. tore oleks, kui te saaksite hakkama kümne, kaheteistkümne minutiga, et meil oleks rohkem aega mõttevahetuseks ja kõigepealt annaksingi siis sõna professor Jacek Kulinskile, kes räägib sünergiatest äh, erinevate poliitikate vahel. professor Kulinski, teil on sõna äh, lugupeetud daamid ja härrad. kaasaegse Euroopa majanduse areng äh, tähendab seda, et tuleb kaasata kõiki liikmesriike, tuleb arvestada kõigi ambitsioonide ja püüdlustega. meil kõigil on oma oskused, mis leiavad äh, väljendust kogu Euroopa ühiskonna hüvanguks mõnikord äh, meid ka takistatakse mitmel moel. Euroopa majanduse konkurentsivõime, eriti kriisi ajal, sõltub sellest, kuidas me kasutame oma intellektuaalset kapitali. kui me vaatame äh, üldist pilti näiteks intellektuaalse kapitali vallas, äh, vaatame seda teadus- ja arendustegevuse poliitika kontekstis, Äh, ja selline lähenemine on väga oluline, kui arvestada neid väljakutseid, mis meie ees seisavad. niisiis, me peame tugevdama koostööd. me peame e-, arendama ja edendama kaasaegset infrastruktuuri, me peame kaasama väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid, suurendama noorte teadlaste äh, liikuvust. Äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta Horisont programm äh, loomulikult ei käsitle kõiki väljakutseid, millega me silmitsi seisame ja seetõttu on väga oluline, et me tagaksime sünergia Horisont kaks tuhat kahekümne ja struktuurifondide vahel ning Horisont kaks tuhat kakskümmend ja kosmoprojekti vahel Euroopa teadusruumi arendamine nõuab paremat koordineerimist nende programmide vahel. samuti tuleb suurendada liikmesriikide teaduspotentsiaali, arvestades olemasoleva eelarvega ja see tuleks suurendada siis kahesaja tuhandele eh, miljardile eurole kui me tahame saavutada seitsmenda raamprogrammi eesmärki ja muid, e-, muide programmide eesmärke, tuleb seda teha. Poola on selles valdkonnas olnud üsna edukas. me praegu edendame projekte, mis edendavad koostööd siis teadlaskonna ja tööstuse vahel me ei tohiks ära unustada ka riigiüleseid programme nagu Eramet ja ühiseid programmi algatusi, kui tuua vaid mõned näited. senised kogemused peaksid olema inspiratsiooniks uute probleemide lahendamisele ja ühe integreeritud süsteemi lootmiseks innovatsiooni ja, ja teadusuuringute vallas näiteks me ei ole veel jagu saanud ähm, äh, probleemidest, mis on seotud äh, uurimistegevuse korraldamisega, sellega, et me ei kasuta piisavalt ära olemasolevat võimsust äh,. meil on probleeme rahaliste vahendite kättesaadavusega ja probleeme ka sellega, mil määral liikmesriigid seitsmenda äh, raamprogrammi programmides osalevad kümme protsenti äh, teaduskeskustest äh, saavad endale üheks-, äh, viivad läbi üheksakümmend protsenti kõigist uuringutest ja seega teised keskused lihtsalt on kõrvale tõrjutud. see, seda üritavad kompenseerida sellised teised programmid nüüd regionaalne osa selles Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmis äh, võiks olla üks viis, äh, kuidas luua näiteks Euroopa klastreid ja riigiüleseid algatusi. meil on siin selline spiraalne edasiliikumine, mida toetatakse nii ühtekuuluvusfondidest kui ka Horisont kaks tuhat kahekümnest igasuguse infrastruktuuri arendamine mida toetavad sellised progr-, pro-, programmid nagu Marie Curie näiteks ja äh, ühised äh, teadusmeetmed, äh, mida eriti viivad ellu just naabrusregioonid, peavad andma soovitud tulemusi. Horisont kaks tuhat kakskümmend peaks parandama teadus- ja arendustegevuste keskusti äh, ning neid teadmisi üle kogu Euroopa levitama. Poola vaatevinklist äh, on väga oluline saavutada kõige või, paremaid võimalikke tulemusi teadusuuringute valdkonnas ning seetõttu tuleks äh, erilist tähelepanu pöörata lisandväärtusele äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi ellurakendamisel me peame vaatama, kuidas äh, saab kõiki asju paremini ellu rakendada. teadusprogrammide äh, väljapaistvuse hindamine mm, suurendab kindlasti teadusprojektide kvaliteeti ning äh, paremini on vaja hinnata ka teadlaste meeskondi. samas tuleb väga selgelt välja öelda, et need ettepanekud, mis komisjon on teinud, ei ole piisavalt tõhusad näiteks teaduskeskuste spetsialiseerumise vallas. kui me tahame selliste probleemidega toime tulla, siis me peame looma uued regionaalse potentsiaali programmid, me peame nende raames kindlaks tegema, millised on kõige paremad uurimiskeskused Äh, peame lähtuma siin spetsialiseerumisest, rahvusvaheliste klastrite loomisest, tegema seda loomulikult koostöös Euroopa peamiste teaduskeskustega. Äh, see on võimalik, kui me kasutame sünergiat innovatsioonipoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika vahel kui me otsime sünergiavõimalusi, siis peaksime pöörama tähelepanu ka halduslikule ja rahanduslikule küljele. mõningaid läbirääkimisi selles vallas on äh, Horisont kaks tuhat kahekümne raames peetud. Need kõnelused peaksid erilise tähelepanu pöörama menetluste sünkroneerimisele, äh, vahendite kättesaadavuse parandamisele ning hoolitsema selle eest, et me neid vahendeid ka äh, korralikult kasutame finantskontekstis on äärmiselt oluline, et äh, ühtekuuluvusvahendeid äh, kasutatakse just nimelt struktuursete reformide toetamiseks ning et äh, parandatakse inimeste konkurentsivõimet. samuti tuleb ähm, parandada osalust teadusprogrammides. meil on vaja pöörata tähelepanu ka veel lahendamata küsimustele. meil on vaja äh, harmoniseeritumaid reegleid, mis puutuvad innovatsiooniprogramme. Äh, ma pean siin silmas käibemaksu tagastusi, äh, samuti ühiseid reegleid hüvitatavate kulude kohta Euroopa Ühtekuuluvusfond, sellest on võimalik kergem vahendeid saada kui raamprogrammist. kõik need erineva, erinevused äh, Horisont kahe tuhande kahekümne ja ühtekuuluvuspoliitika programmide vahel äh, mõjutavad ettevõtteid heidutavalt, ettevõtted ei taha Euroopa vahendeid kasutada ja sellist olukorda tuleb vältida. ma tahaksin rõhutada, et ühtekuuluvuspoliitika peaks aitama ka Äh, jagu saada erinevustest äh, teaduse infrastruktuuri arendamisel ja peaks tõhustama koostööd liikmesriikide vahel. Äh, põhjalikum koostöö on väga vajalik just nimelt selle väljapaistvuse programmi raames ühtekuuluvusfondi peaks kasutama väga mitmeteks meetmeteks ja neid juba kasutataksegi sellisteks meetmeteks, mis aitavad äh, luua sünergiat tulevastes raamprogrammides äh, ja samuti toetatakse nendest piiriüleseid programme me oleme kõnelnud ka sellest, et need äh, fondid tuleks avada rahvusvahelisele koostööle äh, ning rahvusvaheliste meeskondade osalusele. niimoodi me suudaksime äh, suurendada Euroopa teadusruumi rahvusvahelist mõõdet. Äh, niimoodi kujuneksid rahvusvahelised meeskonnad, tekiks ühine infrastruktuur. nüüd riigiülestes äh, programmides peaks mõtlema võib-olla sellele, et kas näiteks ei oleks võim-, mõttekas luua sellised ühised rahastamisvahendid Äh, kus kõik pooled siis osa, osalevad võrdsel määral rahastamises, äh, see võimaldaks meil praegustest erinevustest jagu saada. järgmisena professor Wolf, aga teda ei ole veel kohal. Äh, anname siis sõna Tim Claypoolile. Thank you, Madam Chairman. Go, take those off. Thank, thank you, Madam Chairman. Suur tänu tere päevast, daamid ja härrad. mina olen Tim Claypool. Mm. ma olen World Children Printing Coating juhataja, mis äh, toimib äh, Swansea ülikooli juures. ma räägin sellest, äh, kuidas me kasutasime struktuurifondi ja teadusuuringute fondi selleks, et teha trükkimisalaseid uuringuid, printimiisuuringuid ma ei tea, kas te teate, mis, mida te, mis, mis teie jaoks sõltub, tähendab sõna trükkimine, kuid samas ja enam, enamus arvab, et see on äh, midagi sellist nagu ajalehtede trükkimine, mida on sadu aastaid tehtud, kui samas on see ka pakendamine, samas on see näiteks ka teie, äh, teie tapeet, äh, tapeedi trükkimine, see on ka näiteks golfipallid samad, äh, samas äh, on see, tähendab see ka erinevaid instrumente teie autodes näiteks ja, ja teie ja, ja, ja lennuki äh, instrumente, näiteks see, see, see helendav see helendav silt on samuti meie mm, tehtud, see tähendab seda, et me tegeleme ka näiteks tervisehoiu küsimustega. nii et äh, mida me siis teeme? see on ähm, äh, protsess, mis tähendab seda, et võidakse trükkida äh, lehekülgi või ka näiteks äh, üheksakümne sekundiga jalgpalliväljakud üheksakümne sekundiga see tähendab pakendamist, siin on erinevad turvaaspektid, näiteks raha trükkimine, krediitkaartide, eh, elektroonika, eh, eh, elektroonika, elektrooniliste tööriistade loomine ja samuti ka kehaosade, kunstkehaosade loomine. see on üks suuremaid tööstuseid Euroopa, et see milles valdkonnas töötavad enamasti VKE-d. ning äh, praegusel hetkel tegutsevad selles valdkonnas sada kakskümmend kolm tuhat äh, ettevõtet üle kogu Euroopa, kes annavad tööd kaheksasada kahekümnele tuhandele inimesele kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. töö, Walesis on üks suuremaid tööstuseid. see on äh, põhilise käsitöö enne kui me hakkasime struktuurifondide poole vaatama, oli meil väga, et äh, maailma tasemel, väga heal tasemel, maailma tasemel äh, põhiuuringud ning äh, tegisime koostööd suurettevõtetega väljaspool Walesiga, väljaspool Euroopa Liitu, tegelikult rohkem Ameerika Ühendriikide kui kõrvalkülaga. me ei, kuidagi ei stimuleerinud kohalikku teadmistepõhist majandust ning äh, kasutasime struktuurifondi selleks, et laiendada äh, oma tegevust, et äh, see langeks rohkem kokku kohalike vajadustega ja et me sobiks raamfondide nõudmistega. me üritasime kõigepealt aru saada sellest, mida struktuurifondid üldse tähendavad. mõtlesime selle peale, miks mitte kasutada struktuurifonde Walesi trükitööstuse toetamiseks kasutasime <clears throat> selleks, et äh, töökohti äh, äh, parandada, võrgustikke luua, tööstust toetada ja nii edasi. samuti integreeritud koolituse ja hariduse garanteerimiseks, sest kõrgetasemelise, kõrgetehnilise tasemega tööstuse loomiseks on vaja välja koolitada ka töötajad. meil on endiselt, vaatame ligipääsu magistri- ja doktoriprogrammidele me tegeleme digitaalsete ja tööstuslike, pakenduslike ja keskkondlike küsimustega. me tegime uurimuse ka majanduskasu kohta VKE-dele, saime kahe tuhande üheksanda aasta Regiostarsi auhinna. selleks, et olla edukad, me teadsime, mida me soovime saavutada, pidime teadma ka seda, mida tööstus vajab ning tegime eh, uuringuid seoses eh, VKE-dega ja suurte rahvusvaheliste ettevõtetega. me tead-, tegime koostööd teadlastega, kes ei soovinud mitte ainult artikleid kirjutada, vaid eh, välja töötada ka individuaalseid projekte VKE-dele ning vaat-, jälgisime ka ettevõtete käivet, kelle käive oli üle viie miljoni euro, meie tegevusel oli väga suur mõju nendele ettevõtetele kuidas eh, see kõik mõjutas eh, raamistiku seitse. Eh, me tegelesime võimekuse kasvada, me tegime eduka, eduka, esitasime eduka kandikatuuri FP seitse fond, rahastuse saamiseks. me lõime ka äh, tippkeskuse eh, trükkimise ja pakendamise valdkonnas eh, ja üritasime üles ehitada kohalikku tööstus, alustööstust, meil on ning eh, me teeme koostööd näiteks Philipsiga LED-pirnide osas, meil on ka kuluprogramm, mis räägib, mis tegeleb äh, Eh, traditsionaalse eh, trükimeedia arendamisega. meil on ka projekt, mis tegeleb eh, haava ravimisega. millised võimalused meil on? räägin eriti trükkimisest, sest see on minu eriala. millised võimalused meil on? meil on smart packaging, samuti polümeer elektroonika sensorid tervishoiu valdkonna käivad äh, esemed, meil te näeme, et miljardite suurust aastast äh, turu arvatav äh, käive on, võib ulatuda miljarditesse eurosse, eurodesse. Euroopas on veel teisigi teadusuuringute tippkeskusi, millega me sooviks koostööd teha, kui me soovime integreeritud strateegiat Euroopa jaoks see tähendab seda, et äh, horisont kaks tuhat kakskümmend peaks tähendama seda, et Euroopa on oma teadusuuringutes endiselt esirinnas ja et äh, me tegeleme äh, alusuuringutega selleks, et välja töötada uued kontseptsioonid tööstuse jaoks, meil on vaja kasutada struktuurifonde selleks, et olla kindel, et kui me selle välja töötame, kasutatakse meie poolt välja töötatud informatsiooni Euroopa Liidus, eriti Šfonsis, siis mitte, et see ei läheks Lähis-Idasse. suur tänu teile! Have... suur aitäh, ma ei, mõistan, miks me oleme juba aastaid kõnelenud, et Swansea on eeskujuks selle kohta, kuidas Euroopa poliitikaid hästi ellu viia ja nagu ma aru saan, on Brigitta Wolf nüüd siia jõudnud, nii et, et kui te olete valmis, siis läheme teie ettekande juurde. niisiis, palun, teil on sõna Well, thanks. Sorry for being late. aitäh ja vabandust, et ma hiljaks jään, hiljaks jäin. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, das ist eine mina olen pärit Saksi-Anhaltist, tegemist on siis äh, uue endise Ida-Saksamaa territooriumil oleva liidumaaga Äh, mingil määral me oleme justkui eeskujuks äh, selles vallas, mida me siin täna arutame. me oleme eeskujuks äh, Äh, siis äh, ka Ida-Saksamaa osas. me oleme siis äh, kakskümmend aastat üritanud majanduse ja teaduse vallas Lääne-Saksamaale järele jõuda ja loomulikult Äh, oli meie olukord ähm, pärast neljakümmend aastat Nõukogude võimu hoopis teistsugune kui Lääne-Saksamaalt. me saime väga palju abi Lääne-Saksamaalt, aga samuti saime väga palju abi Euroopa Liidult. Ähm, ma tooksin mõned näited selle kohta, kuidas me üritasime äh, läbi siis Euroopa Liidu struktuurifondide sihipärase kasutamise luua infrastruktuuri teadus- ja arendustegevuseks ning loomulikult kasutasime selleks ka regionaalsete fondide vahendeid. Äh, äh, üritasime äh, siis kasutada kõiki neid vahendeid, mitte ainult siis meie oma liidumaal, vaid ka seda tegid ka teised Ida-Saksamaa liidu, territooriumil asuvad liidumaad. me ei ole selle nõndanimetatud väljapaistvusedeli kõige ülemisele pulgale veel jõudnud aga äh, viimase kahekümne aasta jooksul me oleme siiski mitmeid olulisi samme teinud. me saime väga palju abi Euroopa Liidu struktuurifondide läbi, selle üle me oleme väga täiu, tänulikud. üks koma üheksakümmend kolm miljardit eurot esimesel perioodil ja teisel perioodil üle kolmesaja miljardi euro ja ja peaaegu äh, tuhat kolmsada projekti on toetust saanud ning enamik sellest rahast on läinud just nimelt teadus- ja arendustegevuseks. Äh, ülikoolides äh, on meil peaaegu kolmkümmend, oleme me investeerinud siis peaaegu kolmkümmend kaks miljardit eurot teistesse teadusasutustesse kakskümmend seitse miljardit eurot ja, ja VKE-desse äh, siis äh, natukene alla üheksa miljardi ja mida me selle väljapaistvuse trepi all siis silmas peame. ja ma tooksin siin äh, oma esimese näite, näiteks Magdeburgis äh, olid äh, neuroteadused väga tugevalt arenenud äh, niisiis, meil oli olemas juba väga hea baas ning kahe tuhande esimesel aastal otsustas regionaalne valitsus äh, kasutada Euroopa Liidu ja föderaal- äh, ja Saksa riigi vahendeid äh, millegi täiesti sensatsioonilise tegemiseks, nimelt Ehm, me lõime Mag-, Magdeburgis äh, testimiskeskuse, see oli täiesti sensatsiooniline ning äh, rahvusvaheline äh, žürii siis esitas need plaanid ja nende realiseerimiseks kasutati siis Euroopa vahendeid me, Magdeburgi äh, ülikool äh, kasutas neid vahendeid väga fokusseeritult. väga oluline on, et äh, saavutataks kriitiline mass, neil õnnestus luua siis oluline infrastruktuur ning me kasutasime siis olemasolevaid seadmeid selleks, et täiendavaid rahalisi vahendeid hankida ning Äh, niimoodi siis äh, oli võimalik Magdeburis tegevust veelgi laiendada, sest seal oli olemas siis head teadlased ja need tõmbasid juurde veel uusi teadlasi, just äh, lootusandvaid noori teadlasi ja seda me mõtleme siis selle väljapaistvuse trepi all. kahe tuhande kuuendal aastal otsustati, et see ajut-, sihuke ajuteaduste keskus hakkab keskenduma interdistsiplinaarsetele uuringutele Äh, Magdeburgi ülikoolis ei tööta ju ainult ähm, äh, arstiharidusega inimesed, vaid äh, ka IT-spetsialistid, majandusteadlased, sotsioloogid, ähm, nii et, et kõik need inimesed hakkasid tegema koostööd läbi selle keskuse. ning infrastruktuur oli meil ka olemas, see tagas kriitilise massi järgmine oluline samm oli aastal kaks tuhat kaksteist, see siis tähendab sellel aastal Äh, loomulikult see äh, asi ei äh, sündinud ainult kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul, me ehitasime uue neurobioloogia instituudi Magdeburgi ja samuti Helmholtzi instituudi, mis on siis neurodegeneratiivsete haiguste keskus Saksamaal ja ka see asub siis Magdeburgis nii et, et meil on sellised head teaduskeskused, millel on olemas õige infrastruktuur ning äh, äh, näiteks Leibnizi instituut ja Helmholtzi instituut ähm, on väga väljapaistvad äh, ja seitsmenda raamprogrammi raames on meil mitmeid selliseid koostööprogramme, mis näevad ette koostööd selliste suurte firmadega nagu Siemens näiteks, aga ka paljude VKE-dega, kes teevad meiega koostööd just nimelt neuroteaduste valdkonnas, meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja see on äh, siis äh, Saksamaa idaosas muutunud tõeliseks lootusekiireks, sest olukord majanduslikult on äh, seal palju hullem kui Lääne-Saksamaal. ning ma loodan, et mitmed teised regioonid saavad samuti kasu siis Ida-Saksamaa eeskujust. Mm, me oleme kuulnud sellest, kuidas Brandenburgis ja Potsdamis üritatakse ka midagi sarnast teha üldiselt näib, et läbi selliste keskuste Ida-Saksamaal eh, on oma kasvustrateegia, ma tooksin veel mõned näited selliste projektide kohta. Eh, siin te siin näete seda uut eh, Leibnizi neurobioloogia instituuti, see hoone sai valmis sellel aastal ja selle ehitamiseks kasutati Euroopa Liidu raha. ning loomulikult töötab selles hoones väga palju tarku inimesi, kes tulid siia tööle just nimelt sellepärast, et meil on infrastruktuur. nüüd järgmiseks äh, sammuks on äh, siis tsüklotroni loomine äh, tegemist on jällegi konkreetse teadusinfrastruktuuriga, teeme siin väga tihedat koostööd Siemensiga. selleks otstarbeks on eraldatud ka väga palju raha ning loomulikult erinevate valdkondade teadlased saavad siis ähm, äh, hakata äh, erinevaid teooriaid testima, samuti näiteks erinevaid meditsiinitooteid äh,, mis turule tulevad. nii et, et sellest saab siis Saksamaal selle valdkonna tippkeskus. ja üks äh, valdkond veel, äh, kus me Magdeburgis edukad oleme, on siis ähm, masinaehituse keskus äh, Äh, pärast äh, Berliini müüri langemist loomulikult see autotööstus kukkus kokku, aga me kasu-, üritame siis seda oma äh, tööstuspärandit ära kasutada, et arendada siis ähm, autode varuosade tööstust ning üritame ka siin luua siis neid väljapaistvuse treppe, me ei ole veel nii kaugele jõudnud, nagu oleksime soovinud, aga asjad siiski arenevad Äh, niisiis veel inseneriteadused on üks valdkond. meil on äh, rajamisele Fraunhoferi keskus. ja jällegi siin kasutame Euroopa Liidu vahendeid ning äh, biotehnoloogiat arendame siis oma regiooni lõunaosas meil on olemas kemikaalide ja plastmasside keskus mis on biomajanduse seisukohalt väga oluline, väga oluline siis nimelt ressursside jätkusuutliku kasutamise seisukohalt. ja jällegi kasutame selleks kõigeks siis struktuurifondide raha, aga täiendavaid vahendeid tuleb siis ka riigilt ja regioonilt. ja lõpetuseks tahaksingi siis öelda nii palju, et meie kogemused näitavad, et need trepid tõepoolest toimivad, toimivad väga hästi Äh, kui äh, siin täiendavalt kasutada just nimelt struktuurifonde ning äh, kasutada ära ka neid projektifonde. väga oluline on, et meil oleksid korralikud hooned, aga on vaja ka inimesi, kes nendes hoonetes töötavad ja äh, tavaliselt inimesed lähevad sinna, kus on juba kriitiline mass kolleege ees ning äh, just äh, selleks, et neid inimesi ligi meelitada, saame me Euroopa Liidu vahendeid ära kasutada. Äh, sellepärast, et projekti rahastamist me infrastruktuuri jaoks kasutada ei saa ning meil on väga palju häid kogemusi just nii-öelda infrastruktuuri ja teadusrahade kasutamise vallast. nagu ma ütlesin juba, infrastruktuuri läbi on kergem suurepäraseid teadlasi tööle meelitada Äh, just piirkondades, mis esmapilgul ei tundu võib-olla niivõrd, niivõrd libi, ligitõmbavad, niisiis tippteadlased, kes töötavad rahvusvahelistes teaduskeskustes, äh, näiteks USA-s, Ühendkuningriigis, ka ne-, neid võib selline, selline keskkond ligi tõmmata, võib meelitada neid tööle tulema Ida-Saksamaale ja seal edukalt töötama ja tihtipeale nad toovad ka oma meeskonnad kaasa ja just nimelt seda me tahamegi saavutada. niisiis, nagu näete, ma kõnelesin oma äh, ettekandes üsna palju teadusasutustest, Leibnizi instituudist ja teistest äh, kõik need instituudid on Saksamaal väga hästi tuntud, need on äh, väljaspool ülikoole asuvad suured uurimisasutused ja ka väljaspool Ida-Saksamaad on äh, selliseid äh, institutsioone ja siit ma jõuangi siis meeskonnatööni ja, ja sõprussuhete loomiseni, mida on ka välja pakutud. meil on selles vallas väga häid kogemusi. Äh, Fraunhoferi ja Max Plancki instituudil on näiteks filiaalid ja üks meie kõige olulisemaid klastreid Äh, ongi nii-öelda siis äh, Fraunhofi instituudist välja kasvanud äh, ettevõte, kus toimuvad siis just materjalialased uuringud ning me teame, et me tegeleme õieti, me ei ole hakanud siin jalgratta, ratast leiutama. niisiis, paljud teised piirkonnad saaksid meist eeskuju, et nagu ma ütlesin, Saksi-Anhaldis Äh, me oleme sellisest lähenemisest kasu saanud ning meil oleks väga hea meel, kui äh, saaksime olla partneriteks ka teistele Euroopa Liidu piirkondadele ja neid aidata, aitäh! aitäh, proua minister ja nüüd annaksin sõna proua Adriana Agrimile Puglia regioonist Itaaliast, palun, teil on sõna. Äh, suur tänu ma sooviksin teid tänada võimaluse eest äh, teiega jagada oma äh, kogemusi Pulja piirkonnast. eriti puudutab see äh, heitab pilgu sellele, milline sünerg-, on kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi ja äh, struktuurifondondi vahel. ja selle äh, südameks on smart specialization ehk siis äh, intelligentne areng piirkonnas mis kasutab intelligentselt ära ehm, struktuurifondide vahendeid ja samuti ka kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi võimalusi. piirkonnas, kus kasutatakse ehm, struktuurifonde arengu eesmärkide saavutamiseks teadusuurimus- ja innovatsioonipoliitikas ma teen kokkuvõtte, sest ma ei arva, et just siin peaks sellel teemal kõige pikemalt rääkima, kuid äh, ma tahaksin rääkida siiski lihtsustatult sellest, äh, millised äh, võimalused on struktuurifondide ja kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi vahel. nüüd sellel slaidil sooviksin mainida seda, et äh, on väga oluline integreeritud strateegia just fondide kasutamine. ilma äh, integreeritud strateegiat ei ole ka äh, fondide kasutamine väga efektiivne ning siin on siis selline lähenemine, mida me soovisime kasutada. et iga rida, mida me siin näeme, oleks kuidagi seotud teistega sõltumata sellest, eh, millised, eh, millist tüüpi sekkumisega on tegu, mis lähtuks piirkonnast ise, kuid eh, mis läheb kaugemale kui regionaalne tasand ja mis jõuab Euroopa tasandile. meie piirkonnas on võtmesõna on networkingu Äh, olulisus, äh, eriti äh, puudutab see olulist rolli, mille me anname klasterite areng, mis on väga paljulubav. see puudutab ka traditsiooniliste klasterite edasiarendamist. see tähendab siis äh, uute kõrgetasemeliste teadmisklasterite loomist. kui me soovime, äh, see on kõik väga oluline, kui me soovime, et strateegia puljas äh, tõeliselt toimiks. see on seotud ka regioonide, seotud regioonide võimekusega teha koostööd teiste Euroopa partneritega ning äh, olla konkurentsivõimeline võrreldes teiste Euroopa regioonidega. Äh, see peaks olema võimalik, kui me lubame regionaaltasandi äh, tegutsejatel osaleda ka Euroopa tasandil kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondis. me üritame luua viia kokku omavahel erinevaid ideid, eh, tekitada networking Euroopa tasandil. üritame näiteks eh, Euroopa innovaatilist partnerlust eh, panna initsiatiiviks, mis huvitaks osalejaid koha peal, samuti ka teadustöö tegijaid, peaks huvitama ka teadustöö tegijatele koha peal Äh, täna räägime siin sünergiast äh, struktuurifondide kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi vahel. mõnikord on äh, asi pisut üldsõnaline. võib juhtuda, et on ka vasturääkivusi, ühest küljest kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi puhul me keskendume tipptegevusele ja struktuurifondid peavad garanteerima, et, et sotsiaalmajanduslik lõhe territooriumite vahel väheneb. nii et äh, eesmärk, mida me üritame jälgida selle strateegia koostamisel, peab garanteerima, et äh, püüeldakse tipptasandi poole sest on väga tähtis, et Euroopas püüeldaks tipptaseme suunas, et me oleks konkurentsivõimelisemad maailma tasandil. sama tähtis on see, et me tekitaks virtuaalseid eh, eh, virtuaalseid eh, koostoimekeskusi. me peame eriti sellele asjale lähenema strateegilisest vaatepunktist lähtedes kui me üritame luua individuaalseid spetsialiseerumisstrateegiaid regionaalsel tasandil, kui me vaatame võimalust, mille meile avavad struktuurifondid, siis meil ei, ei ole oluline mitte ainult spetsialiseerumine, vaid ka regioonide vaheline täienduvus mis on äh, esmatähtis, äh, kui me soovime Euroopa kriiti-, kriitilise massi saavutada tipptaseme saavutamiseks. praegusel hetkel on äh, võtmetähtsusega see, et me suudaks jagada kombineeritud spetsialiseerumist ning äh, vastastikust täienduvust. see tähendab seda, et me ei saa keskenduda ainult äh, eelnevatele formuleeringutele, me peame vaatama üle ka institutsionaalse võimekuse ning äh, poliitilise tasandi. ainult teadlikkust tõstes ning teadmisi arendades, oskusi arendades või on olemas äh, poliitilisel äh, äh, tasandil võimekus struktuurifondide efektiivseks kasutamiseks. meie üsin-, ühinesime selle regiooni algatusega koheselt. intelligentne spetsialiseerumisplatvorm, mida juhib Sevilla keskus, võimaldab koolitusteadmiste arendamiseks ning samuti ka eh, kogemuste teadmiste vahetamist eh, kolleegide vahel. see tähendab seda, et tal on mitu erinevat tasandit, eriti puudutab see vastastikuse eh, üle, vastastikususe ülesehitamist, mis võimaldab meil mängida olulisemat rolli kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi juures mis äh, see on tänu viimasele üldse võimalikuks saanud. kui me defineerime strateegiat, siis oleks väga hea, kui kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont võimaldaks regioonidel vaadata kaugemale oma piiridest, ka Euroopa piiridest ja mõelda maailma tasandil. kui me räägime strateegiast siis äh, võimalus äh, strateegiate monit-, äh, jälgimiseks ja kontrollimiseks on täiesti olemas. küll me võime kasutada teadmist, hea teadmiste arenguga piirkondade abi see on oluline, sest äh, see aitab piirkondadele arendada teadmisi ja välja töötada omaenda strateegiad. see tähendab seda, et me ei saa äh, teoreetiliseks jääda, me peame äh, oma teadmisi ka rakendama. kui me saame kasutada oma instrumente ja oma strateegilisi agendasid, nagu ERANET üheskoos struktuurifondidega, üritame programmidele eh, sisu anda, samuti ka eh, muudele küsimustele suuremat sisu anda, siis see annaks selged eesmärgid teadusuuringute tegemiseks ja see aitab meil eh, liikuda edasi intelligentse spetsialiseerumise suunas. oleme väga huvitatud Euro, Vahemere ja rahvusvahelisest aspektist nende agendade juures. küsimus on nüüd selles sellest, kuidas äh, oleks võimalik äh, erinevaid programme koostööle panna. ma arvan, et äh, siin peame tegema kõik selleks, et mõlemad on järjepidevad, mõlemad programmid on järjepidevad ja sobivad koostööks. me rääkisime just sellest, mis toimub Saksamaal, meil on sarnased ideed, meil on regionaalsed võimalused äh, ambitsioonikate teadusuuringute läbiviimiseks. oleme investeerinud nelikümmend miljonit eurot Puljasse võrgustike väljatöötamiseks, äh, riigi poolt, riigi laboratooriumite väljatöötamiseks. siin on kriitiline mass, samuti väga oluline, samuti ka networking. mõtlesime äh, nende infrastruktuuride peale üritame ka Euroopa Sotsiaalfondi kaasata ning äh, üritame kaasata teadlasi, kes tegeleks äh, mõjuga kohalikul tasandil VKE-dele näiteks, äh, teha koostööd operatiivsete klastritega Puljas, et nad viiks läbi ühiseid teadusuuringuid seda oleks võimalik, peaks olema võimalik välja töötada ka Euroopa tasandil kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi raames. me peame võimaldama inimkapitalil liikuda. me peame nende taristutega teha, tegema koostööd, kaasates sealjuures äh, Eh, kõike seda, mille me oleme eh, õppinud, eh, teada saanud inimkapitali tegevusest kohalikul tasandil. me ei räägi siin mitte ainult rahast, vaid räägime ka reeglitest ja reeglite harmoneerimine oleks väga oluline ning see, kui me vaataks üle, kuidas kohalikud kogukonnad teadusuuringute innovatsiooni alal edasi liiguvad, oleks väga oluline. et on aitaks toetada innovatsiooni, eriti avatud innovatsiooni ja loomingulisuse valdkonnas. on mm, selliseid ehm, aspektid on olulised nagu uute laboratooriumite kasutusele võtmine, kõik see, kõik need on vahendid, mis vajavad suuremat rolli eh, kohalike kogukondade programmides. ning eh, räägiksin kahest punktist eh, koostöövõime kohta. ühest küljest me peaks andma eelistuse sellistele ideedele ja algatustele, mis on seotud intelligentse spetsialiseerumisega, mis suudavad tõestada, et neil, nad on vastastikku täiendavad samuti oleks väga oluline piirkondade jaoks väga oluline, kui äh, toimiks efektiivne infovool ähm, kohalikest äh, äh, osalejatest ja Euroopa tasandi osalejatest. suur tänu! Uh, like to suur tänu, proua Kreemi, kallid kolleegid, ma paluksin kõigil, kes soovivad sõna, võimalikult kiiresti märku anda, sellepärast et siis ma näen, kas ma saan anda kõigile kõnelejatele kõneaega kümme sekundit või minuti juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et me ei ole siin selleks, et äh, kõigist asjadest praegu rääkida, vaid selleks, et kasutada võimalikult suurel määral ära meie asjatundjaid, nii et me peaksime pigem äh, esitama küsimusi äh, selle kohta, millised on praktilised vajadused seoses nende kahe poliitikaga ja selle kahe poliitika koostoimimisega ning samuti oleme me siin äh, jõudnud ajahetke, äh, kus me koostame ettepanekuid äh, seoses komisjoni uue finantsperspektiivi ettepanekuga, nii et me peaksime püüdma igal võimalikul moel mõista, millised on puudujäägid ja mida me peaksime muutma, millised on praktikute vajadused, nagu me just kuulsime. härra Klante kõigepealt ITRE komisjonist. suur tänu! mul on konkreetne küsimus. ja võib-olla on see seotud proua Wolfi ettekandega mina olen pärit Brandenburgist, kus on äh, oma institutsiooniline klaster, äh, väga palju on kasutatud erinevaid vahendeid Euroopa Regionaarengufondi ja teadusuuringute fonde ja tööstuse komisjonis me rääkisime sellest, et ühelt poolt me tahaksime, et Euroopas oleks tipptase, tipptasemel teadusuuringud, kuid tipptaseme teadusuuringud peaksid olema ka äh, piirkondades, äh, kus praegu ei äh, ole külgetõmbejõudu inimkapitalile, me peame kandma hoolt selle eest, et keegi saaks äh, Euroopa regionaalarengust vahendeid, äh, et selliseid äh, süsteeme luua, selliseid infrastruktuure paika panna, mida on selliseks arenguks vaja, näiteks Marie Curie programmi raames. loomulikult kõik seda teha ei saa, kõikidel ei ole selleks vajalikke oskusi, aga aga ma tahaksin teada, et kuidas me saaksime luua sellise konkurentsiolukorra, et et kõige paremad konkurent, konkurendid peale jääksid ja härra Van Nistelrooy, suur tänu selle kuulamise korraldamise eest. tegemist ei ole kahe konkureerija komisjoniga, vaid tegemist on pigem rohkem kahe kom-, komisjoni koostööga, kelle eesmärgiks on teadusuuringute põhine majandus, milles luuakse töökohti, toodetakse majanduskasvu. küsimus on suunatud kõigile teile neljale. millised on olnud teie, teile kõige suuremaks takistuseks? kõik teist on tõendanud, et, et edu on võimalik ja mitte ainult seadusesätted ei ole takistuseks, vaid äh, kõik sõltub tegelikult piirkonna soovist ja tahtest ennast investeerida. see on äh, ja teine küsimus, te nägite meie uusi ettepanekuid, te rääkisite arukast äh, spetsialiseerumisest ja tõesti, meil peaks olema äh, hea kombinatsioon ülevalt alla ja altpoolt üles äh, panusest äh, ja kas te näete, äh, milline suudaks aruka spetsialiseerumisega seotud probleemid lahendada, milline instrument, äh, instrument ta suudaks ja kolmas küsimus puudutab ühistrateegilist raamistikku fondide vallas. see aitab meil seadusandlikke ettepanekuid ka praktikas sünergias ellu, sünergiana ellu rakendada ja sellega tuli ka kaasa ka kohustus kogu Euroopas, Euroopa Regionaalarengu Fondis kuulutada üks kuni kümme protsenti väljaspool riiki. nii et need piirkonnad, kes saavad raha, ei kuluta seda raha kohe äh, koha peal ära, vaid ka vaatavad, äh, suunavad oma pilgud väljapoole, see oli üks muudatusettepanek, täiendav muudatusettepanek, mille esitasime paar nädalat tagasi, mida teie sellest arvate? ja Kristjan Eller, palun suur tänu, lugupeetud esinaine. kaks kommentaari minu poolt. kõikides meie aruteludes, kus me oleme rääkinud sellest, kuidas tipptasemele jõuda, peaks olema üheks, peaks meil olema üks ühine lähenemine, mis hõlmab kõiki fraktsioone kui me rääkisime seitsmest raampro-, seitsmendast raamprogrammist, siis me rääkisime sellest äh, härra Puusekiga, kes oli sel ajal Euroopa Parlamendi president, aga enne seda oli ta ka selle teema valdkonna raportööriks ja öö, äh, ootused olid suured, äh, arvati, et liituvatele riikidele tehakse suurepärane, koostatakse suurepärane projekt, kõik me tahtsime kanda hoolt selle eest, et tipptaseme põhimõte jääb alles ja me kõik nõustusime, et Euroopas on erinevad äh, programmid, äh, mis ei peaks lähtuma mitte ainult ühtekuuluvuse aluspõhimõttest, vaid ka tipptasemele püüdmise äh, tasemest. Euroopa Liidu, Euroopa Liit kaksteist ja selle potentsiaal oli meil väga südame peal ja sünergia erinevate fondide vahel, tasakaal on väga olulevad, olulised, kõige edukamad ähm, programmid on pärit suurtest teadusuuringute klastritest Äh, kus on tõesti tipptase esindatud, aga klastrid ei ole mitte ainult äh, ainukeseks tipp, äh, ainult tipptaseme näitaja, tipptase eeldab ka tööstuse, töötava ja ütleva tööstuse osalust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. ja üheks puudujäägiks uutes liikmesriikides oli see, et oli küll klastreid, edukaid klastreid, tipptasemel klastreid, kuid nende praktiline edu äh, oli siiski piiratud, äh, kuna äh, halduselement oli puudulik ja seetõttu ei õnnestunud neil suurtes Euroopa projektides osaleda. see on konkreetne näide sellest, kuidas saaksime Horisont kahte tuhandet kaks tuhat kakskümmend ja teadusuuringute programme ühetada, kui on olemas tea-, tipptasemel teadusuuringud, aga jääb puudu äh, haldusalasest kompetentsist, infrastruktuuri ja elementidest, nii et me võiksime neid kahte programmi ühendada, nii et äh, liituvad riigid saaksid kasu. samuti aitaks see meil soodustada majanduskasvu mis on kõigi meie püüdluste eesmärgiks. minu küsimus oleks järgmine. millisel määral saab äh, struktuurifondide vahendeid kasutada teadusuuringute ja arengute edendamiseks äh, ja Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend vahendit, kuidas saab kasutada struktuurifondide kasutamiseks, kasutamine eeldab teatavat valmisolekut, Horisont kaks tuhat kakskümmend eeldab teisi elemente, sõltumatu tipptasemele jõudmise programm mina olen raportöör, me peame oma ettepanekud tegema kuu lõpuks siin on rääkinud mestimisest, klastritest, fondide koos kasutamisest ja ma tahaksin teada, millised teie kogemuste järgi on sellised meetkonnad, kus saab kasutada koos äh, struktuurifonde ja Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, vahendeid ühiselt. suur tänu, ütleb Rahe Õgnar äh, ja palun meie asjatundjad, vastake küsimustele E, w odpowiedzi na te pytania, które padły. Oczywiście... Vastates küsimustele, mida siin kuulsin, tahaksin öelda, et kolleegi äh, maalitud pilt äh, jätab mulje, et on saavutatud äh, Äh, raamprogrammi seitse ja struktuurifondide vahel teatav äh, sünergia tõesti, aga sellel oli ka tõkkeid, nagu piirkondlikud tipptasemekeskused, piirkondlikud innovatsioonistrateegiad. Nende kujundamine on tähendanud seda, et Ida-Saksamaa ja Poola sarnased äh, riigid olid suutlikumad struktuurifonde kasutama kuid teisest küljest struktuurifonde kasutatakse selleks, et infrastruktuuri välja ehitada, inimkapitali kasutada. infrastruktuuri ja inimkapitali puhul on äh, taotlemine raamprogrammidest äh, nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend lihtne. nii et positiivseid äh, näiteid on see sünergia, sünergiat on, aga ma ei saa päris nõus olla, et tegelikult tõkkeid ei ole üldse olnud, sellepärast et sünergia on alati, on, on kogu aeg olemas. ei, ei, sugugi mitte. ma arvan, et oma ettekandes äh, ma väga hästi viitasin, et meil oleks vaja halduslikke ja rahanduslikke mehhanisme, mis aitaksid äh, mõningaid riike, kellel on veel puudujääk äh, selleks, et äh, üles ehitada Euroopa teadusuuringute piirkond. Äh, arukas spetsialiseerimine mind arukas majanduskasvu strateegia eeldab ülesehitustööd, et nende ex-ante vastuvõtuvõime oleks vast-, vajadustele vastav ja töötaks ühiste eesmärkide saavutamise nimel. meie ühiseks eesmärgiks on ühine Euroopa teadusuuringa äh, ala. kümme protsenti riigi ülesteks algatusteks on hea mõte, see on stiimuliks ja koos teiste piirkondade, teiste Eesti riikidega õnnestub meil läbi viia piiriüleseid programme ja kõige selle tulemusena muutub ähm, teadusuuringute infrastruktuur äh, üldiselt äh, mitmetes liikmesriikides ligipääsetavamaks. ja teadusuuringud, infrastruktuur üldisemalt ei saa üldistada ja, ja öelda, et mõningate riikide puhul on ainsaks probleemiks äh, kehv haldus või kõht juhtimine. infrastruktuur, klastrid on olulised, olulised on nii inimressursid kui ka infrastruktuuri külg. inimressursside osas äh, võib öelda, et juhtimisoskused on loomulikult tähtsad, aga tipptasemel infrastruktuur, tipptasemel inimressursid ühes kohas, selle saavutamine sõltub äh, organisatoorsetest võimetest ja kasut-, käsutuses olevatest rahalistest vahenditest. tahaksin siin äh, tuua näiteks Poola, kus on väga edukalt kasutatud teadusuuringuteks eraldatud vahendeid, jah, vastuvõtuvõime äh, peab olema hea ja me seda tuleb tulevikus veelgi parandada. suur tänu, lugupeetud äh, professor Kulinski. ja nüüd saab sõna härra Kleibaun. jah, äh, tegemist on äärmiselt huvitava investeerimissuutlikkuse kontseptsiooniga ja Magdeburgis äh, aset leidnu äh, on üsnagi sarnane Swansi äh, arenguga, oli tipptase, kuigi vähe investeeriti struktuurifondide vahendeid, seejärel suurendati teadusuuringute suutlikkust ja see jällegi muutus külgetõmbejõuks ja nii see protsess areneb. Ühendkuningriigis on püütud neid keskusi tipptaseme teadusuuringute keskmusi koondada, üldiselt sellised katsed on läbi kukkunud, sellepärast et inimesed, kes olid tipptasemel, võib-olla ei soovinud kolida. aga äh, on ka olnud selliseid näiteid, kus on tehtud infrastruktuuri äh, investeeringuid, kus ei lähtuta teadusuuringutest äh, tipptasemest ja, ja seegi ei ole olnud edukas niisiis äh, tipptase teadusuuringute tasandil äh, pluss struktuurifondide toetus, äh, võimalus laiendada ning moodustada klaster selle tipptaseme keskuse ümber. see on hea lähenemine, suur tänu. kas keegi veel soovib kommenteerida? jah. kas võin omaltki, omalt pooltki paar sõna lisada? härra Klante tõstatatud teema konkurents. tipptasemel teadus ilma konkurentsita see ei toimi ja peame leidma mehhanismi, mis on kooskõlas ühtekuuluvuse struktuurifondiga, struktuurifondidega ning vastab piirkondlikele vajadustele ning ähm, loob soodsad kasvutingimused tipptasemel äh, uuringuteks. see peab ähm, looma tingimused tipptaseme saavutamiseks äh, mingit kindlaks määratud ajavahemiku jooksul äh, ja see tipptase peab olema jätkusuutlik ka pärast Euroopa Liidu vahendite kasutamise lõppu. Äh, nii, et liikmesriik suudaks selle rahastamisega edasi ise toime tulla. teadusuuringud äh, ei äh, toimi ilma konkurentsita, ilma kolleegide poolse järelevalveta. nii et sellest ei saa ei üle ega ümber. siis miks meie oma föderaalriigis nii viletsalt suutsime osaleda Äh, seitsmendas raamprogrammis või raamprogrammi temas üldisemalt, ka mina kuulusin nende hulka, kes ei esitanud mingisuguseid taotlusi. Ida-Saksamaal olid asjad liiga head, meil oli äh, väga palju regionaaltasandil rahastamisvahendeid, äh, riiklikke rahastamisvahendeid ja meil ei olnud mingisugust põhjust astuda seda viimast sammukest ja Euroopa raamprogrammides osaleda see on väga huvitav areng, ühelt poolt teadlastel peaksid olema äh, oma ekspertteadmised, kuid neil on vaja ka mingisugust stiimulit, äh, sellist piitsa ja präänikut. rahvusvaheline teabevõrgustik äh, toetab sellist kontseptsiooni ja aasta tagasi me moodustasime ülikoolide võ-, ekspertide võrgustikku, nii et äh, inimesed saaksid ülikoolide, ülikoolid saaksid neid eksperte, neid, keda neil vaja on ja kasutada Euroopa fonde, see aitab inimestel ka rohkem neid fonde kasutada ja ma arvan, et meil, meile aitas äh, see, seda viimast äh, takistust ületada nii-öelda ja äh, see viis meie mõtted Euroopa teadusuuringute programmide vahendite kasutamisele. härra Eelar, mida saab konkreetselt ära teha, soovisite seda teada? me oleme kasutanud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid korduvalt selleks, et luua vajalikku infrastruktuuri. ma arvan, et ka Tim Claypool mainis seda ja ütles, et ähm, kõik sõltub tipptasemest, äh, tipptasemel isiksustest, tegemist ei pea olema Nobeli auhinna laureaatidega, tegemist peab olema lihtsalt tipptasemel teadlastega, äh, kellel on ka piisavalt palju juhtimisoskusi, et nad saaksid aru, mis asi see äriplaan selline on. Nad ei pea oskama äriplaani koostada, kuid äh, nad peavad suutma seda mõista ja lugeda ja kui neid inimesi tuvastada, kui need üles leid-, kui nad üles leida, siis on ju kõik kena. ja hea strateegia selliste inimeste ligimeelitamiseks on infrastruktuuri loomine. see mõjutab äh, me ka personali värbamisega seotud otsuseid. see on toiminud minevikus ja toimib äh, ka tulevikus, niiviisi tulevikku suunatuna äh, võib väga palju saavutada, infrastruktuuri äh, luua lihtsalt ilma vajalike inimressurssideta ei ole mingisugust mõtet. suur tänu! mina tahaksin rääkida tipptaseme saavutamisest ning mainida ka territoriaalset tasandit, äh, selline avalike laboratooriumite võrgustik, millest ma varem rääkisin mis äh, ühendab äh, konkurentsi teadusuuringuid, kaasab ka liikmesriikide, liikmesriigi rahastamisprogrammid. ning ähm, hõlmas teisigi piirkondlikke kogusid. mõned nendest keskustest, ähm, mis loodi ja mis on nüüd, äh, loodi alguses kohalikul tasandil, on nüüd seotud Euroopa teadusuuringute alaga. Nad on ühendatud äh, ja nüüd on paljudes, nii mõnedeski nendes keskustes ähm, vanemuurijad ja tipptasemel teadlased äh, ja see on võimaldanud äh, nendel laboratooriumitel saavutada Euroopa tasandi, Euroopa taseme ja meie piirkondlikade innovatsiooni suutlikkus on aidanud, aidanud meil luua klastrid äh, teadusuuringute innovatsiooni temaatika käsitlemiseks ka nii, et äh, see on Euroopa seisukohast asjakohane ma ei usu, et äh, meie soovide saavutamiseks oleks olemas mingisugune üks vahend, ma arvan, et me peame äh, koostama omaenda piirkondliku strateegia tööriistakasti ja vahendite kasti ja ka Euroopa Liidu tipptasemel, tipptasemel saavutamiseks me peame vaatama, kuidas teadusuuringuid optimaalselt äh, ühendada, ära kasutada teadusuuringuid, mida viiakse läbi ähm, väiksemal tasandil, piirkondlikul tasandil. Konstantin Kreel ja siis Maria Kalvelja. suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada lugupeetud ministrit selle mõtte eest, et Ida-Saksamaal ei ole vaja nii palju rahastamisvahendeid, aga nüüd siis, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvus struktuurifondid ja nende vaheline side. üks olulisi eesmärke meie jaoks on teadusuuringute innovatsiooni edendamine ja ühtekuuluvusest jääb puudu. me püüame luua siin sidemeid Horisont kahe tuhande kahekümnega, tekitada sünergiat, luua ühismäärust, mis kõike seda hõlmaks ja ma paluksin kolleegidel seda teemat põhjalikumalt uurida ning analüüsida, vaadata, kas ühises strateegilises raamistikus on elemente, mis peaks äh, sisaldama meie üldraamistikus. me peame seitsmendaks juuniks otsused langetama, Lambert ja mina oleme raportöörid selles valdkonnas ja teie seisukohad on meile olulised. loomulikult me tahaksime tipptaset saavutada, tipptaset edendada ja edendada tipptaset ka piirkondlikul tasandil. tipptaseme saavutamine ex ante tingimusena, kuivõrd rakendus, rakenduskavad äh, on juba töös ja ministeeriumid, teadusasutused peavad äh, kokku tulema ja vaatama, milliseid ühiseid strateegiaid saab piirkondadele välja töötada nii et osad äh, keskenduvad tipptasemele, osad keskenduvad Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusele. Äh, me peame seda tegema praegu, et saavutada äh, võimalikult suurt lisandväärtust, me tahame oma piirkondi tugevamaks muuta, luua neile võimalused tulevikus teadusuuringute tipptaseme saavutamiseks aitäh! kas te teate, te kindlasti teate, et aasta kaks tuhat kakskümmend on väljapaistvuse aasta ning seega me peaksime arendama neid väikeseid tippkeskusi, mis on äh, meil üle kogu Euroopa ma arvan, et äh, nii Horisont kaks tuhat kahekümnes kui ka struktuurifondides äh, meil peaksid olema neid äh, väljapaistvuse trepid ning probleem ongi selles, et kuidas neid meetmeid täiendada. me kuulsime täna mõningatest näidetest. mina tahaksin omalt poolt tuua kaks näidet ning küsida teie arvamust nendest mina olen ka raportööriks Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi osas ning üks ettepanekuid on selline, et äh, see äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend toetab selliseid programme nagu Marie Curie ja teised Eh, rahastamise puhul meil on eh, eh, tavaliselt kehtestatud teatud protsent, mida rahastatakse ja niimoodi neid asju ühendades me võiksime saada toetust siis ka regionaalsel tasandil ja seega arvestaksime ka selle regiooni prioriteetidega. Horisont kaks tuhat kakskümmend on nüüd pühendatud ka innovatsioonile nii et, et meil on äh, siin väga palju selliseid katsemeetmeid, äh, pilootprojekte ja see kõik on väga kallis. niisiis äh, kaasrahastamine, see mitmest allikast rahastamine on siin väga oluline, me peaksime leidma viisi, kuidas seda teha kõike võimalikult lihtsalt, kuidas saad, saavutada kaasrahastamist suurtele, suurtele näidisprogrammidele nii Horisont kaks tuhat kahekümnest kui ka struktuurifondidest, kuidas saada seda raha äh, lihtsalt ja, ja kasutajasõbralikult. ning äh, veel üks soovitus me üritame äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend lihtsustada, aga ma arvan, et samasugust lihtsustamist on vaja ka struktuurifondide osas, sellepärast et ähm, see bürokraatia on praegu, praegu liiga-liiga keeruline ning seetõttu on väga raske sünergiat saavutada aitäh, härra Puusek järgmisena. siin juba öeldi, et me hakkasime tegema äh, koostööd, hakkasime ühendama kuus aastat tagasi regionaalpoliitikat ja teaduspoliitikat, tegime siis äh, seda koos äh, volinik Hübneri ja volinik Potočnikuga selline koostöö on väga vajalik, me tegime suure sammu edasi. Äh, tõenäoliselt see samm ei olnud küll kummagi poole pealt piisavalt pikk, ei regionaalpoliitika poole pealt äh, ega ka teadus- ja arenduspoliitika poole pealt. me teame väga hästi, et on väga suured erinevused äh, mõlema fondi vahel üks nendest on geograafiliselt piiratud ning väljamaksed Äh, toimuvad teatud ajavahemike tagant ning äh, teisel fondil jällegi selline geograafiline tegevusulatus puudub niisiis ma tahaksin öelda, et äh, väga palju sõltub liikmesriikides langetavatest otsustest, samuti regioonides langetatavatest otsustest. kas nad tahavad seda raha ikka kasutada õigeks otstarbeks? ning me saame ainult pöörduda liikmesriikide esindajate poole, kes näiteks täna siin saalis on ja saame paluda ka regioone, et nad võib-olla kasutaksid neid vahendeid äh, suuremal määral. olukord on aga üsna teistsugune horisont kahe tuhande kahekümnega loomulikult seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi osas me ei ole olnud väga edukad, me ei ole suutnud oluliselt edendada Euroopa teadmiste ruumi ja ei ole ka saavutanud erilist lisandväärtust. me peame keskenduma väljapaistvusele, aga me peame arvestama ka sellega, et täna me tegutseme palju keerulisemates oludes kui kuus-seitse aastat tagasi. seega igasugused kaasamisprogrammid, talentide otsimine kogu Euroopast on äärmiselt vajalik. ja samuti on äärmiselt oluline nii meile parlamendist kui nõukogule kui ka komisjonile see, et me parandaksime Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, me ei tohi äh, unustada ära seda väljapaistvust ning äh, siin parlamendis me oleme teinud selles vallas ettepanekuid, näiteks äh, et ähm, äh, kõigil oleks võrdne juurdepääs äh, väljapaistvale teadusinfrastruktuurile. Äh, proua Carvalho tõi siin näiteid selle kohta, väikesed ja keskmise suurusega projektid näiteks on väga olu-, olulised. oleks palju lihtsam just ühtekuuluvuspiirkonna teadlastel alustada selliste projektidega ja samuti selline arukas spetsialiseerumine on äh, väga oluline. Äh, neid aruka spetsialiseerumise strateegiaid võiks rohkem kasutada ning äh, kuidas lahendada need erinevused teadlaste palkade vahel ma lihtsalt äh, esitan selle kui küsimuse, ma tean, et sellele küsimusele on väga raske vastata, aga ma arvan, et vastus peitub osaliselt meie tihedamas koostöös. nii et, et mõelgem Horisont kaks tuhat kahekümne raames äh, sellele väga tõsiselt. Äh, kõik sõltub väga, sõltub nendest otsustest, mis langetatakse Euroopa tasandil, Euroopa Parlamendis, nõukogus ja, ja muudes valdkondades niisiis ma kutsuksin meid äh, kõiki üles äh, tegema kõik, mis võimalik, äh, tegema vajalikud muudatused Horisont kahe, kaks tuhat kahtekümnesse, et me läheksime selles suunas ja loomulikult ei kaotaks silmist ka seda väljapaistvuse kriteeriumit. suur aitäh! Äh, meil on siin väga palju äh, inimesi komisjonist, aga siin on meil ka kaks peadirektorit ja nende asetäitjad, ma arvan, et nemad tahaksid ka sõna sekka öelda. Äh, nii et, et ma annan teile sõna, palju, palju kõneaega teil ei ole, võib-olla piirduksite paari minutiga härra Schmidt, jah, ähm, ähm, me tõesti tahaksime ka sõna sekka öelda, ma tahaksin öelda, et need ettekanded olid väga huvitavad, arutelud olid väga huvitavad ja minu arvates üks äh, asi, mis nendest aruteludest tõstatus, on see, et me peaksime arvestama sellega, et struktuurifondseid, struktuurifondid ja raamprogramm omavad erinevaid, e-, erinevaid eesmärke, aga see ei tähenda mitte, et nad oleksid teineteisele vasta, vastandatud, neid saab kombineerida, aga mõlemal on oma konkreetsed eesmärgid. struktuurifondid on mõeldud, mõeldud suutlikkuse suurendamiseks, varustuse ostmiseks, ülikoolide kaasajastamiseks, ettevõtete loomiseks Horisont kaks tuhat kahekümne eesmärk on siis tippkeskuste ühendamine Euroopa tasandil. niisiis tahaksin veel kord rõhutada, et nendel kahel vahendil on oma äh, eesmärgid, neid ei saa ära segada, aga neid saab ühendada ja ühiselt kasutada äh, samuti tõstatus siin aruteludest vajadust, et regioonid äh, pööraksid tähelepanu aruka spetsialiseerimise strateegiatele, sest kui sellist strateegiat ei ole, siis ei ole ka mingit treppi väljapaistvusele niisiis, esimese sammu peavad astuma regioonid ise, regioonid, kes soovivad luua neid äh, nõndanimetatud väljapaistvuse treppe. Äh, selleks on äh, vaja, et regiooni tasandil oleks tõesti pühendumus olemas ja, ja kolmas asi, mis mulle nendest arutel-, aruteludest silma jäi, on see, et erinevad vahendid peavad olema omavahel väga hästi ühendatud, rahastamisreeglid ja menetlused ei tohi olla sellised, et Äh, lõppkokkuvõttes mingit äh, vastastikust koostööd ei tule ja äh, härra Ailer, kes on siin koostööreeglite raportöör, rõhutas seda, kuivõrd oluline see on ja rõhut-, rääkis probleemidest, mis tekivad, kui menetlusreeglid ei sobi omavahel kokku. ja mul oli väga hea meel ka selle üle, et et äh, siin ei hakatud vastandama vanu ja uusi liikmesriike, sellepärast et vajadus edendada väljapaistvust on äh, oluline kõikjal, Saksamaal, Itaalias, Ühendkuningriigis. väljapaistvus ei puuduta ainult äh, midagi, ei puuduta ainult vanu liikmesriike, see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, kõiki riike, kõiki piirkondi, kus eh, väljapaistvust tuleb edendada nii et, et väga oluline on, et me ei äh, keskenduks siin arutelus teatud grupi riikide vastandamisele teistele riikidele. suur aitäh ja Nicolas Martin järgmisena. aitäh aitäh teie komisjonile, et te selle ürituse korraldasite, tahaksin tänada nelja kõnelejat. on väga hea, et me saime sellised kon-, konkreetsed äh, näited nende abstraktsete asjade kohta, mida, millest me siin nii sageli kõneleme. juba praegusel programmeerimisperioodil äh, on kuskil üks neljandik vahenditest läinud äh, just nimelt teadustegevusele, see on neli korda rohkem kui varasematel perioodidel ja me sooviksime, et see protsent järgmisel perioodil oleks veelgi olulisem Äh, proua Kreel ütles, et teadus- ja arendustegevus on väga oluline temaatiline eesmärk ning äh, loomulikult on siin äh, paika pandud ka teatud miinimumrahastamisprotsendid. niisiis kogu see sünergia teema tõesti on väga oluline, tegemist on teemaga, millest on väga palju kõneldud. ja nagu äh, Äh, siin eelkõnelejad öel-, ütlesid, äh, kõige olulisem on see, et äh, kuidas need ideed tegelikkuses ellu rakendada. ja, ja seda eriti siis, kui me peame arvestama olemasolevate rahaliste vahenditega ja kõigepealt meil on vaja loomulikult sellist kontseptuaalset selgust. me teame, et Horisont kaks tuhat kakskümmend keskendub just tippteadusele tippkeskustes Äh, ning äh, regionaalarengupoliitika äh, on oma rahastamisprioriteedid, mis on samuti seotud teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri ja suutlikkuse suurendamisega ja ette, ettevõtlusalaste investeeringutega ning teadusuuringute siirdega. ja ma arvan, et need tänased näited Äh, tõestasid, et selline kontseptuaalne lähenemine toimib. Äh, samuti on meil vaja õiget reguleerivat raamistikku, me peame hoolitsema selle eest, et meil on ühtlustatud reeglid ja ma arvan, et selles valdkonnas me oleme tõesti edasi liikunud, äh, kui va vaadata komisjoni ettepanekuid varasemast ajast Äh, komisjonid parlamendis tõesti teevad tihedamat koostööd, siin on täna kõneldud sellest, et äh, meil on vaja selliseid ühiseid äh, abikõlbulikkuse reegleid, sellepärast et kui neid ei ole, võivad tekkida probleemid, siin on räägitud ka käibemaksust ja reeglite kuritarvitamise võimalustest ähm, ja nõnda edasi samuti on väga oluline, et kõik see e, toimiks liikmesriikide tasandil ning regionaalsed e, innovatsioonistrateegiad on selles osas tõesti äärmiselt olulised. Need on e, viisid, kuidas ideesid tegelikkuseks teha. niimoodi saame hoolitseda selle eest, et meil tõesti on olemas strateegia erinevate rahastamisallikate võimalikult parimaks kasutamiseks. meie komisjonilt poole pealt äh, tahame toetada liikmesriike ja regioone äh, selles ettevõtmises. Äh, meil on olemas vastavad platvormid, mida siin täna ka on mainitud ning veel üks asi, me tahaksime hoolitseda selle eest, et abisaajad, toetuse saajad teavad, mida nad peavad tegema juba praeguseks perioodiks meil on olemas siis äh, sellised suunised äh, toetuse saajatele, seda praegu ajakohastatakse, seal on infot erinevate rahastamisallikate kohta, selle kohta, kuidas nendest allikatest raha saada ja uueks rahastamisperioodiks, äh, kui see regulatiivne raamistik on lõplik, me koostame uued juhised ja võib-olla veel üks märkus, probleem on selles, et vaatamata kõigile nendele jõupingutustele, mida me teeme, me räägime siin kahest rahastamisvahendist, kus, mille osas ühel on ühine juhtimine, kus liikmesriikidel on peamine roll ja teine on siis meie otsese juhtimise all ning tihtipeale on vaja just aktiivset lähenemist nii riiklikul kui regionaalsel tasandil selleks, et neid fonde tõesti kasutatakse ja et äh, need peamised toetuse saajad, kes võiksid olla sillaks erinevate rahastamisallikate vahel, tõesti suudaksid mängida oma rolli partnerluslepingute koostamisel, äh, tegevuskavade koostamisel, selleks et need sünergiad, millest me nii palju kõneleme, ka tegelikkuseks saaksid aitäh, Nikolas ja viimasena saavad sõna meie külalised. kui soovite, võite sõna võtta, aga äh, te ei ole kohustatud seda tegema ise otsustate. proua minister, ma teen väga lühidalt. minu arvates on väga oluline, et me teeksime vahet kahel asjal. kõigepealt ühelt poolt meil on vaja rohkem majanduskasvu ja teiselt poolt meil on vaja intensiivistada teadusuuringuid ähm, majanduskasvu mootori leidmine tegelikult ei ole midagi väga keerulist. palju keerulisem on äh, teadmiste levitamine teistesse piirkondadesse, teadmiste siire. Need äh, institutsioonid, mis äh, suudavad seda hästi teha, tegelikult leiavad äh, tihtipeale rahastamise allikaid, näiteks kas või struktuurifondidest. aitäh! aitäh, kas keegi veel soovib sõna? jah, palun, professor Kulinski. Äh, tuleb väga selgelt välja öelda, et nii Horisont kaks tuhat kakskümmend kui ka struktuurifondid Äh, perioodiks siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, loovad väga suuri võimalusi nendele riikidele, mis üritavad veel teistele järele jõuda ning äh, kas see neil õnnestub või ei, see sõltub väga palju just nimelt nendest riikidest ning ma kutsuksin teid üles hoolitsema selle eest, et me asju lihtsustaksime, et tõesti sünniks sünergia nende kahe programmi vahel sellest äh, saaks kasu, äh, sellest saaksid kasu kõik Euroopa teadlased. Äh, härra Claypool, ma lihtsalt kommenteeriksin, mida proua Carvalho ütles. ta mainis Marie Curie programmi, mis minu arvates on väga oluline. me teame, et Euroopas on väga palju selliseid tippkeskusi, millega me tahaksime üliõpilasi vahendada. ma arvan, et sellistest vahetustest saaksid kõik kasu ja tõesti oleks väga hea, kui see avalduste ja taotluste kirjutamine muutuks lihtsamaks. Äh, kõige olulisem on see, et meil oleks ambitsioonid ja siis on vaja strateegiaid nende ambitsioonide saavutamiseks, aitäh ja proua Agrimi mis puudutab seda spetsialiseerumist, järgmise aasta paari esimese kuu jooksul tuleb meil mitte üksnes tegeleda struktuurifondidega, meil tuleb kasutada kõiki võimalusi, töötamaks välja strateegiaid väljapaistvuse saavutamiseks ja, ja regionaalset äh, institutsioonid saavad siin oma rolli kindlasti mängida äärmiselt oluline on just nimelt regionaalsete äh, sidusrühmade roll ja ka see, et äh, regioonid äh, saaksid toetada siis Euroopa tasandil rahastatavat teadustegevust omalt poolt. me praegu äh, räägime asjadest, mida rahastatakse seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi raames, näiteks uuringud, mis puudutavad vesinikku ja vesinikuga seonduvat. ja kõik meetmed, mis seda lihtsamaks teeksid, on teretulnud. ma tahaksin nüüd selle kuulamise lõpetanuks ku,, ku, lõppenuks kuulutada. suur aitäh kõigile, et te siia tulite. regikomisjon jääb nüüd siia, äh, sest me hakkame hääletama, kõik teised palun lahkuge. Then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 Dear colleagues, we have a lot of difficult voting. kallid kolleegid, nüüd asume hääletama. Eh, ITRE kolleegid, palun lahkuge saalist, aga paistab, et nad ei kuule meid. I, I am going to check whether your machines work so eh, kontrollime, kas teie hääletusmasinad töötavad, pange palun oma kaardid sisse ja teeme kontrollhääletuse niisiis kontrollime, kas hääletusmasinad töötavad, hääletus on alanud, me kontrollime siis, kas hääletusmasinad töötavad uh,. Well, kaks inimest on kaardi masinasse pannud, aga ei ole hääletanud, üks peab veel hääletama. niisiis näib, et süsteem toimib. vähemalt enamik hääletusmasinaid töötavad. kõigepealt proua Kreel, jah? Danuta, mul on üks palve. esimese arvamuse puhul meil on terve rida muudatusettepanekuid, mida meie tegelikult ei ole esitanud. ma räägin muudatustest kuuskümmend kuus kuni seitsekümmend viis. ma teeksin ettepaneku, et me neid üldse ei hääletaks niisiis, sotsiaaldemokraadid on teinud ettepaneku, et nendes küsimustes, mis jäävad väljapoole meie pädevust, et me nendes ei hääleta. kas keegi on ettepaneku vastu? jutt käib eh, siis eh, Toomas Pjotor Poreba raportist. siin on üsna palju selliseid muudatusettepanekuid, et me jätame nad lihtsalt vahele, kui te nõus olete kas raportöör on nõus? jah, ta on nõus. fraktsioonid, teised fraktsioonid on ka nõus. niisiis, enamus on nõus. niisiis, alustame härra Poreba raportist, muudatus kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? viiskümmend neli poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? seitse poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud. kui sotsiaaldemokraadidel midagi sellega vastu ei ole, siis tagasi lükatud, jah. viiskümmend viis, kes on poolt, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. kontrollime. viiskümmend kuus äh, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. tagasi lükatud. Äh, mitte küll paljude häältega, aga siiski kakskümmend üks üheksateistkümne vastu. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? jah, samasugune tulemus, aga kontrollime mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tulemus oli tasavägine, kontrollime. niisiis kuuskümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu. jällegi sama lugu, niisiis kontrollime, kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, vabandust, kuuskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, ta-, me kontrollime kuutkümmend nelja, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakskümmend viis kuueteistkümne vastu, kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuutkümmend seitset, ma vabandan, aga me peame kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud niisiis näib, et tulemus on kogu aeg sama, äkki juba kontrolliks. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu. kontrollime seitsekümmend, hääletus on alanud. Closed hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme kümne juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, ei, ei, üks hetk kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? me kontrollime kaheksakümmend seitset, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei tea, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend ühe. suuline muudatus ähm, äh, asetud, asendatakse sõna elderly elderly'ga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud? kontrollime, kontrollime kuuteist. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mulle tundub, et vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, sada viis, vabandust, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu. kontrollime sada kuut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, era-, ma arvan, et me peame kontrollima, sada üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kümme. kes on poolt, vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist, ei sada kuusteist järgmisena, sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist langeb ära. sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mulle tundub. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, ei tea, sada kakskümmend seitse, kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu. kolleegid, fraktsioonid on väga eriarvamusel, kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kuhu me nüüd läheme? Läheme põhjenduspunktide juurde kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu. me kontrollime kahtekümmet nelja, hääletus on alanud ja see on tagasi lükatud. kompromiss kaks. ja Lambertil on äh, suuline muudatus. Äh, tegemist on tegelikult juriidilise, keelelise muudatusega, mille autoriks on proua Kratsa. kas teie tahate ise seda ette lugeda või teen mina seda? lugege ette, aga kiiresti, ütleb juhataja Euroopa Liit ja selle regioonid. niisiis, ähm, mul ei ole siin esialgset teksti, minul on, ütleb härra Van Nistelrooy. majanduskriisi hetkel Euroopa Liidus tervikuna ja äh, üksikutes regioonides ja uus tekst on iseäranis sellisel majanduskriisi ajastul Euroopa Liidus ja selle regioonides. niisiis niisiis sellise parema sõnastusega äh, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt, palun tõstke kätt, üks poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, muudatus üks, me peame kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud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 ei, see langeb ära. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, kolmkümmend neli nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, me peame kontrollima muudatust kaks, hääletus on alanud vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud. aga me kontrollime. niisiis, kontrollime teist osa muudatusest kolmkümmend seitse. hääletus on alanud. rahvapartei arvab, et kui nemad on vastu, siis on teised ka. jah, seda, sedapuhku oli teil õigus ja mina eksisin. nüüd siis kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kahes osas. E, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks ka kahes osas, aga hääletame ainult esimest osa, kes on esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. nelikümmend kolm veel üks kord, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, hästi kontrollime. jah, nelikümmend kolm kontroll, hääletus on alatunud. tagasi lükatud nelikümmend neli nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt. ma, kui ma ei eksi, siis äh, nelikümmend üks teine osa jäi meil hääletamata Äh, see lükati tagasi, me ju hääletasime, ütleb juhataja. esimest osa me hääletasime ja siis langeb teine osa lihtsalt ära. nelikümmend kaheksa, kes on poolt? kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nii palju kui mina näen. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks, kes on poolt, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. Vedem, la titoli na toate. Uh, we should vote uh... me hääletame kogu arvamust elektrooniliselt, niisiis hääletus on avatud ja veel kõik ei ole hääletanud. vastu võetud kolmekümne üheksa häälega ja õnnitlused nüüd läheme järgmise hääletuse juurde. tegemist on härra Oljenitšaki raportiga. ja tegemist on samuti väga pika ja raske hääletusega. I have a different, I have a very different no?, oh, ah, okay, okay. So dear colleagues, can we start the vote? niisiis, kallid kolleegid, alustame hääletust. nelikümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on tulnud ettepanek hääletada plokina viiskümmend kaks kuni kuuskümmend kas te olete nõus hääletama plokina? hästi. ei ole. kui ei ole, siis ei ole midagi arutada. viiskümmend kaks ja viiskümmend üheksa koos, sinnani ei. rohelised ei soovi. hästi, raiskame siis aega. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt,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 Konstantsel oli kogu aeg käsi üleval ja ma olin segaduses. kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm langeb ära ja nüüd on jällegi ettepanek seitsekümmend neli kuni kaheksakümmend seitse hääletada plokina, kas olete nõus? suur aitäh, niisiis, kes on ploki poolt, seitsekümmend neli kuni kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, teine osa ainult, ei vabandust, esimest osa ainult hääletame üheksakümmend viis esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja teist osa me ei hääleta. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, sada kümme poolt, ei, see langeb ära muudatus üheksa ei läinud läbi, siis me peame seda hääletama, jah? changer au dernier moment. Ah, okay, okay. La dernière version de la voting list. The last version. Okay. okay, so there, there was a change in the voting list. niisiis, hääletusnimekiri on muutunud viimasel minutil ja mulle öeldakse, et me peame seda hääletama. niisiis, sada kümme me hääletame. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa siin on suuline muudatusettepanek ja kui keegi ei ole selle vastu, siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, teine osa läheb ainult hääletusele, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, hääletame ainult teist osa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tulemus ei ole selge, sada nelikümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt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 sada kuuskümmend üks, kes on poolt? Te tahate kontrollida sada kuutkümmend, hästi, sada kuuskümmend, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. tagasi lükatud, nagu ma ütlesin. sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend viis poolt. tahate kontrollida sada kuutkümmend nelja, sada kuuskümmend neli elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud, nagu ma ütlesin. sada kuuskümmend viis nüüd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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse kes on kahekümne seitsme poolt, vastu? Lambert, kas sa oled nii poolt kui vastu? teeme veel ükskord kontrollime, nii on kiiremini. niisiis, hääletus on alanud, kakskümmend seitse elektrooniline kontroll. kolleegid, kakskümmend seitse, kontrollime elektrooniliselt. vastu võetud. ma eksisin, jah. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? kes on kahekümne kaheksa poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kontrollime kolmekümmet. tulemus oli segane hääletus on avanud, kolmkümmend elektrooniline kontroll. Te hääletate väga aeglaselt kümme inimest ei ole veel hääletanud. kallid kolleegid, me hääletame muudatust kolmkümmend. me ei saa hääletust sulgeda, aga kui kõik ei ole hääletanud, niisiis ma lihtsalt sulgen hääletused ja see on tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt. me ei ole veel hääletusega isegi poole peal. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga mitte keegi ei vaeva enam kätt tõstma ma oletan, et kõik hääletavad nagu Lambert ja see tulemus mulle sobib, aga. niisiis veel kord kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu. tulemus on väga tasavägine, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. kolmkümmend neli. hästi, me kontrollime kolmekümmend kolme. tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, neljakümmend viit kontrollime. hääletus on alanud. nelikümmend viis me kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus on alanud. ma tahaksin midagi küsida, ütleb härra Postiniaru. jah lisa kaks lõige üks kakssada kolmkümmend üheksa taastuvad äh, pumbasüsteemid, mis on seotud äh, taastuvenergia kasumiga. kui ma asjast olen õigesti aru saanud, siis äh, ainuke olukord, kus me saame pumpasid kasutada energia salvestamiseks, on maapõueenergia, päikeseenergia puhul meil ei ole seda vaja. samuti ei ole seda vaja ka tuuleenergia puhul. ainuke energialiik, mille puhul on pumpasid vaja, on maapõueenergia ja just nimelt seetõttu me selle muudatuse tagasi lükkasimegi, ütleb proua Hüübner, sest et sellel ei ole mõtet sees. Can you open, can you allow me to vote? jah, kas, kas ma saaksin hääletada, keegi on minu hääletusmasina lukku pannud on our agenda which is Mrs Vukacijevska. okei okay,, läheme nüüd äh, edasi ähm, äh, seitsmenda punkti juurde, proua Lukaševska raport äh, siis ühinemiseelset abi. see on lühem hääletus, niisiis muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli koos suulise muudatusega, kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, milline see tulemus on, me kontrollime kakskümmend seitse, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend üks kahekümne vastu, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd põhjenduspunktid üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, poolt, vastu, ei ole selge tulemus, kontrollime. neliteist, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. Fifty, viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, ei, see langeb ära, seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame elektrooniliselt äh, kogu arvamuse eelnõu, arvamus äh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, õnnitlused. ja läheme nüüd äh, naabruspoliitika rahastamisvahendi juurde, muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, kontrollime kahtekümmet nelja. aga mulle tundus, et see võeti vastu. hääletust ei saa sulgeda veel, sest väga paljud ei ole hääletanud, nii nüüd on hääletus läbi ja see on vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa koos suulise muudatusega. keegi pole suulise muudatuse vastu, siis hääletame, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt,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 hääletus on alanud ja nüüd on see lõppenud ja see on tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt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 siin on suuline muudatus ka, jah. niisiis, me hääletame koos suulise muudatusega, võib-olla kontrollime elektrooniliselt, nelikümmend üheksa. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd põhjenduspunktid, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kuus, suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, hääletus on elektrooniline ja hääletus on alanud vastu võetud. jah, suurte hääle, suure häälte enamusega ja nüüd viimane hääletus, mis puudutab mandaati äh, triloogiks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve osas äh, härra Stavrakakis, neli muudatust, esimene muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpphääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja samuti suure häälteenamusega vastu võet-, võetud, nii et hääletamise oleme lõpetanud. Dear colleagues, now we have the exchange of views with the Danish president. kallid kolleegid, nüüd toimub arvamuste vahetus Taani eesistujariigiga ja kui härra ministrit ei ole kohal, siis teeme väikse pausi, kui ta on kohal, siis ei tee pausi. Okay, so he, he should come. Dear colleagues, we have minister here. kallid kolleegid, härra minister on tulnud kohale, nii et katsugem siis kohti sisse võtta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 kallid kolleegid, alustame kohe, sellepärast et äh, härra minister peab ka lennukile jõudma, nii et kell kuus kolmkümmend peame me igal juhul oma koosoleku lõpetama. nii et hakkame aga tööga pihta. jätkame oma koosolekut, kõigepealt tere tulemast, lugupeetud minister. nagu te mäletate kui eesistumine on jõudmas lõpule, käivad ministrid tavaliselt meie komisjonides, korraldame seda mais ja ja um, ähm, sellepärast, et juunikuud oleks raske korraldada, sellepärast et äh, toimub äh, kogu eesistumise lõpu kooskõlastamine ja seetõttu me oleme otsustanud selle arvamuste vahetuse korraldada täna ja kõigepealt saab sõna härra minister, seejärel toimub arvamuste vahetus. suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt äh, Äh, lubage mul algatuseks teid tänada, äh, proua esinaine, et leidsite aega teie komisjoni vägagi tihedas töökavas. Äh, mul on väga hea meel olla siin täna teie komisjonis, tahaksin tänada ka teie komisjoni konstruktiivse ja avatud dialoogi eest viimaste kuude jooksul. Euroopa Parlamendil on tähtis roll ja äh, mul on hea meel lisada, et Euroopa Parlamendi äh, roll on ka konstruktiivne ja positiivne Euroopa seadusandluses ja mul on väga hea meel olla siin, et viia teid äh, kurssi asjade seisuga ja läbirääkimiste arenguga nõukogus vaid kuu aega enne seda, kui anname ohjad üle oma Küprose sõpradele Ehm, nagu ma sain aru, on meil võimalus ka pärast minu sõnavõtu arvamusi vahetada ja ootan seda juba suurima rõõmuga. kallid kolleegid, kui lubate, siis tuletaksin teile meelde kõigepealt, millistes tingimustes meie eesistumine algas. meid ümbritses majanduskriis ja seetõttu on olulisem kui kunagi varem, et valitsused, poliitikud ja Euroopa kodanikud kõik lepiksid ühiselt kokku integreeritud äh, Euroopas, äh, mis suudab äh, langetada kiiresti suuri otsuseid. kui kõik osapooled osalevad selles tihedas koostöös, siis on see tore, selline Euroopa ongi tekkimas otse meie silme ees tänu Euroopa majanduskriisile. viimase kuu, kuue kuu jooksul on kakskümmend viis Euroopa Liidu liikmesriiki allkirjastanud fiskaalkokkuleppe, mis mõjutab meie eelarvepoliitikat ja äh, rahanduspoliitikat äh, liikmesriikides. Euroopa alaline stabiilsusmehhanism, mis äh, pakub euroala liikmetele finantsabi, loodi viimase poole aasta jooksul Kreeka uues päästepaketis jõuti kokkuleppele ja seitsmeteistkümnenda ja, ja märtsikuus leppisid seitseteist Euroopa Liidu liikmesriiki uue finantstulemüüri küsimuses kokku. on tulemas mitmed äh, tähtsad struktuurilised äh, reformid liikmesriikides, äh, mis toetavad Euroopa tasandil võetud meetmeid. me oleme algatanud protsessi, et koostada kõike hõlmav majanduskasvu soodustavate algatuste pakett, pakett, mille osas äh, loodetavasti lepitakse kokku äh, juunikuisel äh, ülemkogu kohtumisel. ja meie oleme oma eesistumise käigus kandnud hoolt, püüdnud kanda hoolt selle eest, et fiskaalsed konsolideerimismeetmed, eelarve tugevdamise meetmed, oleksid tasakaalustatud äh, struktuuriliste reformidega, mille ja algatustega, mis peaksid soodustama majanduskasvu. Need on olulised sammud Euroopa Liidu jaoks, liikmesriigid on tõdenud, pidanud tõdema, et väljakutsed, mis äh, seisavad meie ees, eeldavad rohkem, rohkemat Euroopat, mitte vähemat Euroopat. ajalugu võib-olla kipub meid õpetama, et liikmesriigid äh, valivad protektsionismi, natsionalismi ja äh, tee ning katsuvad omakasu äh, huvides oma naabrit röövida, kuid kallid kolleegid, sedakorda ei ole asjad nii läinud selle asemel majanduskriis ja finantsturgude surve on hoopis tugevdanud solidaarsust, äh, meie distsipliini, äh, meie Euroopa Liidu ühtekuuluvustunnet. et kriisist ei ole sündinud uusi Euroopa institutsioone, kuid see kriis on tugevdanud Euroopa lõimimist äh, tähtsates poliitikavaldkondades, sellepärast et see osutus ainukeseks äh, piisavaks vastuseks Euroopa silme ees seisvatele praegustele väljakutsetele. ja kui me mõtleme asjadele järele ning küsime, miks Euroopa Liidu liikmesriigid on otsustanud toetada Euroopa projekti, selle asemel, et äh, lasta sellel projektil laguneda ning äh, otsustada liikmesriikide tasandi lahenduste kasuks, siis mina arvan, et me peaksime sellele küsimusele vastama nii, et Euroopa Liidu liikmesriigid on omavahel nii seotud, et äh, mitte ühtegi äh, vettpidavat lahendust, äh, vasta- või alternatiivi meie ühisele lahendusele, ühisele tegevusele ei ole. meie majandused, meie ettevõtted, meie rahvad on vastastikku nii sõltu-, teine, üksteisest sõltuvad, et äh, vanamoodsad individualistlikud lahendused äh, on ajast ja arust kui me aga tegutseme ühiselt, nii nagu tegime seda kriisile lahendusi otsides on Euroopa valitsustel võimalus jällegi turgude usaldus võita ning saavutada edu. kallid kolleegid, tegemist on positiivse, julgustava arenguga ja eesistujariigina anname endast ka tulevikus parima selleks, et Euroopa Äh, ühistegutsemise soovi äh, praktikasse rakendada, et teenida Euroopa kodanike äh, huve. Taani eesistuja on pühendunud majanduskasvu stimuleerimisele, majanduskasvu edendamisele, töökohtade loomisele Euroopas ja nagu te isegi teate, see eeldab mitmesuguste poliitikavaldkondade äh, kaasamist ja erinevaid meetmeid mitmetes poliitikavaldkondades ja nüüd tahaksingi rääkida pisut meie mitmeaastasest finantsraamistikust. võin teile kinnitada, et Taani eesistuja töötab tõsiselt selle nimel, nimel, et suurem, suur osa Euroopa Liidu varasemast suurem osa Euroopa Liidu eelarvest eraldatakse majanduskasvu soodustavate soodustavatele valdkondadele nagu teadusuuringud, haridus, energiatõhusus, rohelised tehnoloogiad, samal ajal plaanime me erinevate sektori poliitikate reforme. Nende reformide eesmärgiks on igast eurost väänata välja võimalikult palju majanduskasvu ja tööhõivet. lubage lugupeetud daamid ja härrad, tutvustan mulle teile Eurostati viimaseid äh, arve, viimaseid äh, andmeid, äh, kokku viis koma viis miljonit noort, kes on alla kahekümne viie aastased, on töötud. Hispaania ja Kreeka tööpuudus noorte seas on üle viiekümne protsendi. tõesti hirmuäratavad andmed Euroopa Liit ja liikmesriikide valitsused peavad tööhõivepoliitika muutma jõulisemaks, me peame andma endast parima selleks, et hoida ära kadunud noorte põlvkonna Euroopas. valitsuste juhtidena on meil selline kohustus. millised on siis selle tagajärjed Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale? neli kuud tagasi oli mul võimalus teiega kohtuda ja rääkida Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tulevikust. lahkusin meie kohtumiselt, olles veendunud, et nõukogu ja parlament ühiselt suudavad paika panna alustalad Äh, sihipärasele ja tulemustele suunatud poliitikale, mis aitaks meil luua töökohti ja soodustada majanduskasvu, hoolimata sellest, et majandustingimused meie ümber olid rasked. samal ajal abi äh, saajad soovisid, et ühtekuuluvuspoliitika meetmed oleksid kergesti rakendatavad ja paindlikud ning suudaksid muutuvate oludega kaasas käia. liikmesriikide olukord, liikmesriik, olu- ja siin olukord nii liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikide siseselt on äärmiselt mitmekesine ja kui me oleme üldsegi midagi õppinud praegusest majanduskriisist, on see, et olukord võib väga kiiresti ja väga dramaatiliselt muutuda. ja ma võin teile täna kinnitada, et ma olin veendunud, et me leiame lahenduse ja see veendumus osutus õigeks. reageerides muutuvatele oludele, on mul hea meel teile öelda, et Euroopa Parlamendi ja Nõukogu suutsid viimastes muudatustes kokku leppida. me teeme sisse ühtekuuluvuspoliitikasse riskide jagamise instrumendi ja ma kasutaksingi siinkohal võimalust eh, ning tänaksin Euroopa Parlamenti konstruktiivse ja eh, vähemlemise eest, millest oli meile palju abi. ühiselt suudame me seadusandlusprotsessi lõpule viia ning eh, teha seda õigeaegselt. loodame, et liikmesriigid, kes kannatavad kriisi tõttu, kasutavad seda uut instrumenti hästi mis puudutab Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, siis Taani eesistuja on võtnud endale ülesandeks äh, seadusandliku paketi läbirääkimisi edendada äh, nii suurel määral, kui see on vähegi võimalik. aprillis üldasjade nõukogus jõuti kuue äh, temaatilise läbirääkimiste teema osas osalisele kokkuleppele, see on siis äh, programmeerimine, eksante tingimuslikkus, äh, haldus ja kontroll, järelevalve ja hindamine, äh, abikõlbulikkus ja suured projektid. no tead, tulemuslikkus, tõhusus, paindlikkus on need sõnad, mis kõige paremini kirjeldavad seda esialgsed kokkulepped äh, selles, nendes kuues teemavaldkonnas. ma räägiksin äh, natuke täpsemalt äh, meie tööprotsessist kuni üldasjade nõukoguni juunis, kus hakkame sellest seadusandlus, andlikust paketist teist korda rääkima Taani eesistumise ajal ähm, tulemuslikkus on väga oluline meie ähm, programmidel see tekst kirjeldab, kuidas meie rakenduskavasid koostatakse ja on, lähtuvad kõigepealt eesmärkidest, mida soovivad meie abisaajad saavutada. liikmesriikidel on võimalus programme kohandada lähtuvalt muutuvatest oludest, ilma et nad peaksid esitama kõik üksikasjad ja uuesti komisjonile heakskiitmiseks, see võiks tekitada liigseid ebavajalikke viivitusi programmi elluviimises. tulemustele suunatus äh, ja tõhusus äh, on, kajastuvad ka meie halduse ja kontrolli äh, osas haldusasutus või korraldusasutus peab kandma hoolt selle eest, et projekt aitab esialgu paika pandud eesmärkide saavutamisele kaasa ja samal ajal äh, võimal-, on meil võimalik vältida liigseid kontrolle, mida oleks raske hallata. me rakendame sobivaid äh, valimi auditeerimise tehnikaid ja, ja proportsionaalse kontrolli põhimõtet, samuti äh, tulemuslikkus, tõhusus, paindlikkus kajastuvad ka meie ex-ante tingimuslikkuse kokkuleppes. võrreldes algettepanekuga oleme me tingimuslikkuse määratlust muutnud äh, nii, et oleme äh, nüüd konkreetselt äh, oma tegevuses suunanud ühtekuuluvusvahendite kasutamise tõhususele ja samad elemendid kajastuvad ka suurprojektide kokkuleppes liikmesriigid on äh, leppinud kokku upstream kvaliteedikontrollides, suuremal osal juhtudel on tegemist Euroopa Investeerimispanga Jaspers algatusega, mis äh, toob lisandväärtust meie tehnilistele kontrollidele, äh, mida teostab komisjon. ja selle abil pööd-, soovitakse tagada projektide õigeaegset äh, rakendamist, saab kasutada Euroopa Investeerimispanga kogemusi ja teadmisi. komisjon äh, tahaks ka kulude lihtsustamist äh, ellu viia, seda on toetanud ka nõukogu ja see hõlmab aga järelevalve ja hindamisprotsess, protsessi tugevdamist. jällegi on meie eesmärgiks tulemuslikkus, tõhusus ja töö lihtsustamine praktikas. leian, et need elemendid, milles me leppisime kokku üldasjade nõukogus aprillis, on heaks vundamendiks lihtsamale, sihipärasemale ja tulemustele suunatumale äh, ühtekuuluvuspoliitikale tulevikus ja me palume parlamendilgi äh, kaaluda nende elementide toetamist, kuid ma võin teile kinnitada, meie töö ei ole veel lõppenud, meie eesistumine ei ole veel läbi, me jätkame tööd, käised üles kääritud kuni juuni lõpuni, ootan juba pikisilmi üldasjade nõukogu juunis, oleme alustanud läbirääkimisi finantsinstrumentide teemal, ka kasumitootlike äh, toimingute teemadel, temaatilise suunitluse teemal äh, ja me kavatseme ka töötada riigipõhiste soovituste kallal programmeerimise faasis ja rõhutaksin, räägiksin nendest teemadest ka eraldi, kõigepealt finantsinstrumendid, need on väga olulised, kuivõrd kõikide riikide eelarvetes on praegu pingelised ajad ja finantssektor toob meile täiendavat survet. ja need aitavad liikmesriikidel ühtekuuluvusvahendeid kasutada. meie kõigi ees, ühiseks eesmärgiks on töökohtade ja majanduskasvu loomine. finantskriisi tingimustes on see eesmärk veelgi tähtsam ja praegu lepime kokku äh, muudatusettepanekutes komisjoni äh, suurepärasele ettepanekule, mis aitab ühtekuuluvuspoliitikal äh, toetada selliste Euroopa prioriteetide elluviimist äh, nagu riskikapitali loomine väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja selle kättesaadavamaks muutmine. me loodame, et parlamentagi toetab meie sellekohaseid püüdlusi. teiseks, kasumit tootvad toimingud, nagu kõik praktikud ju teavad, et praegune, ähm, praegust määrust oli väga raske rakendada ja komisjon on teinud väga hea ettepaneku, sellest ettepanekust lähtuvalt püüame me olukorda veelgi lihtsustada, kasutame äh, kokkulepitud äh, kindlaid äh, määrasid, tegemist ei ole mitte ainult lihtsustamisega, vaid püüdlustega muuta meie poliitikat tulemuslikumaks ja tõhusamaks kui me suudame reeglid juba algusest peale õigesti paika panna, siis äh, see aitab soodustada kasumi tootlikkust ning äh, liikmesriigid saavad äh, kasutada ühtekuuluvusvahendeid kauem, et soodustada majanduskasvu ja reaalmajandust toetada. Äh, me tahaksime samuti soodustada erasektori ja riigisektori äh, vahelisi partnerlussuhteid, äh, mis aitavad riigi rahasid kasutada kauem ning soodustavad ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamist. kolmandaks, ähm, temaatiline suunitlus, see on väga oluline uue määruse element, kõik on nõus, et me peame saavutama kriitilise massi, me ei tohiks tegutseda killustatult, me peame ühtekuuluvusvahendeid kasutama strateegiliselt tähtsate eesmärkide saavutamiseks, et soodustada konkurentsivõimet, majanduskasvu ja töökohtade loomist tuleviku rohelises majanduses. läbirääkimised lähtuvad komisjoni ettepanekust, me kavatseme suunata äh, vahendid teamiselt innovatsioonile, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, kliimamuutuse leevendamisele. meie väljakutseks on äh, olla piisavalt paindlikult, äh, piisavalt kohanemisvõimelised seal, kus seda on vaja, ilma et me samas määruse muudaksime liiga üldsõnaliseks, see on meie äh, peamiseks äh, eesmärgiks äh, ja me loodame, et parlamentki äh, annab oma panuse meie töösse. aprillis olid nõukogu seisukohad riigipõhiste soovituste osas ja reformiprogrammide osas erinevad. me vaatame, kuidas on võimalik seda küsimust lahendada kallid kolleegid, mul on väga hea meel teile teatada, et nõukogu läbirääkimised on ennekõike lähtunud ühisest soovist, et meie reeglid järgmisel programmiperioodil oleksid tugevamad ja teeniksid paremini reaalmajanduse huve. trio raamistikus oleme teinud tihedat koostööd oma Poola äh, e, eelkäijatega ja Küprose eesistujatega ja tahaksin ähm, tänada Poolat eesistujariigina äh, parimaid eelkäijaid ei oleks me osanud endale tahta. olen ka veendunud, et äh, Küpros eesistujariigina äh, jätkab edukalt seda viimase aasta jooksul tehtud tööd. tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti ja äh, hea ja viljaka koostöö eest erinevates poliitikavaldkondades, sealhulgas ka ühtekuuluvuspoliitika küsimustes. meil on olnud väga palju häid kohtumisi ja meil on nende üle hea meel. lõpetuseks tahaksin tänada ka komisjoni hea koostöö eest Taani eesistumise ajal, nende head nõuanded, konstruktiivne töösse suhtumine on olnud kulda väärt. lugupeetud daamid ja härrad sel soojal, peaaegu suvepäeval tahaksin teid tänada tähelepanu eest ning äh, ootan äh, teie küsimusi ja kommentaare, aitäh! Thank you, minister uh,, very much and uh... suur tänu teile, minister, ja ma sooviksin nüüd uh, anda sõna kolleegidele, kõigepealt saab sõna kolleeg Lambert ja ma paluksin kõiki neid, kes soovivad sõna võtta, palun andke sellest praegu märku nii et me saaksime õigesti olemasoleva aja ära kaotada. härra Lambert, teil on sõna. suur tänu teile teie väga elava sõdamute eest. ma pean vabandama, me oleme pisut väsinud pärast äh, oma pika tööpäeva, alustasime kell üheksa hommikul äh, üldmäärustega ja siis me oleme veel hääletanud äh, ja siis rääkisime veel väga tõrgetasemele, mis on teadusuuringutest ja innovatsioonist. Need äh, esitasite meile tõesti väga hea kõne, kuid ma mõtleksin nüüd äh, selle peale, mida te rääkisite äh, suhetest, suhted olid suurepärased, kuid tihtipeale need sisulist külge ei puudutanud. olime heades suhetes, kuid läbirääkimisi ei olnud enamasti meie regikomisjonis töötasime ja, ja samuti ka nõukogu töötas kuid mis puudutas äh, nüüd koostöövaldkonda, siis oleks võinud asi parem olla. nüüd äh, me hakkame ja lõpuks ometi jõudma parlamendi seisukoha juurde üheksandal juunil ja äh, siis meil on võimalik selle asju arutada veel nõukoguga täna hommikul kohtusime volinikuga ning komisjon ähm, eh, ning ka volinik küsis, ähm, eh, küsisime tema käest, et kas nad on teinud mingisuguseid erileppeid nõukoguga, ta ütles, et ei, mingisuguseid kokkuleppeid pole teinud, komisjon toetab oma enda ettepanekut, see on nende selge seisukoht. ning äh, nii parlamendi kui nõukogu poolt on tehtud tõeliseid edusamme me võime alustama läbirääkimisi kogu teema üle, väga tähtis on teada meie eh, seisukohta. nii eh, et praegusel hetkel on see midagi enamat kui lihtsalt eh, pika arutelu küsimus. ma ei, ma arvan, et mingem nüüd Küprose eesistumise juurde edasi küsimus on nüüd selles, et kuidas see eh, mitmeaastase fi-, eh, mis see eh, mind me keegi ei tea, mis lõpuarvamust, mis lõppseisukohtade esitamise juures saab, sest tegu on tõelise äh, musta kastiga. küsime, me ei tea, mis sinna kasti lisatakse, kes, äh, milline, kellele kuulub vastutus. nii et äh, see asi võib lõpuks osutuda pisut segaseks, eriti kui asi puudutab vastutust nii et äh, ma tahaksin teada, et kas härra Aanil on õigus, võib-olla te kommenteeriksite, kas on olemas äh, avatud äh, läbirääkimisi just vastutusküsimustes ning ma tahaksin teada, millised on teie seisukohad. ma, muidu ma olen teiega täiesti nõus olulise töö osas ning samuti ka maksuküsimuste lahendamist ja samuti ähm, majanduskasvu ja tööhõive äh, probleemide lahendamine, millega me ka peame tegelema. on väga oluline, et ühtsuspoliitika kõigi oma instrumentidega on juunist juba nähtav, sest äh, sest äh, me oleme ühed suuremad investeeringute vektorid ja praegu on äh, rool tõesti äh, komisjoni, parlamendi ja nõukogu käes, meie tegevus peaks olema nähtav. see ei peaks olema lihtsalt äh, märkus kusagil suvalisel leheküljel. ma arvan, et me peaks oma mm, sõpru paremini ära kasutama Va. vaatame kui selle peale, kust tuleb enamus rahastada, tuleb regionaalarengu fondidest. nii et kui äh, me saada, soovime saada toreda kaasava teksti nõukogust, siis see oleks äh, suurepärane. suur tänu, Konstantin Sõbel. suur tänu, härra minister Teie eh, sõnavõtt oli väga huvitav, tänan teid väga. Te rääkisite ka ühtsuspoliitika eh, mõlemast eh, tasandist, te rääkisite ka finantsküsimustest, sest me võime siin rääkida, mida tahame, kuid raha pole, siis pole meil võimalik ka tegutseda. ja ma järeldan, et et äh, teie äh, arvamus on murdepunktiks äh, nõukogus, jah, kui nagu vaja kokku hoida, kui muud ei üle, siis hea küll, kuid samas on siiski vaja ka majanduskasvu taaskäivitamiseks impulsse. nii et ainus võimalus majanduskasvu taaskäivitada ongi ühtsuspoliitika, see on tõesti ainus allikas Äh, majanduskasvu juurde tagasi tulemiseks. ma loodan, et et äh, ka siis, kui teist saab jälle nõukogu tavaliige, te teete kõik selleks, et äh, Euroopal oleks alati võimalik garanteerida ühtsuspoliitika fondidele Eh, võimalikult eh, adekvaatne eelarve, sest see on ainus võimalus Euroopa viia kõige kaugemate piirkondadeni. ning teine küsimus, mida me peame arutama, see on eh, erinevate määruste sisu. on mustad kastid, ongi mustad. lisaks sellele oleme me kuulnud, et on üsnagi palju lubavaid vihjeid ja võib-olla kui nõukogu esitab mõne konkreetsema ettepaneku, on isegi võimalik äh, isegi äh, leid-, välja töötada ühtne äh, strateegiline raamistik, et paremini edasi töötada, aga samas ka näiteks performance reserve luua mis on siis tulemusreserv. Äh, muidugi on selliseid punkte ka, kus äh, me, millega me nõus ei ole, näiteks äh, tegevus, käitumisjuhend, samuti assotsieerimislepingud, mis on nõrgendavad, mis on tegelikult lihtviisilised kokkulepped ja midagi muud. ning samuti ex-ante tingimuslikkus, nagu see, mida nõukogu selle kohta öeldud on, on üsnagi äh, Äh, kahemõtteline. ühest küljest te toetate, teisest küljest äh, olete välja jätnud kõik horisontaaltingimused. näiteks äh, diskrimineerimisküsimused, naiste võrdsed võimalused, ligipääs fondidele puuetega inimeste poolt. meie jaoks on see kõik murettekitav. kuid ma arvan, et kui me läbi räägime, siis me suudame kokkuleppele jõuda ning äh, konkreetselt edasi liikuda. seda muidugi tingimusel, et mustad kastid pisutki avanevad, et me suudaksime läbi rääkida nii, nagu läbi kak-, kaasotsustusmenetluse puhul läbi rääkima peab et äh, musta kasti tohiks puudutada ja nõukogu äh, peaks meid kuulama, sest vastasel korral äh, satume vastuollu aluslepingutega, ei respekteerita Euroopa Parlamendi õigusi ning mis öeldud, see olgu ka tehtud, sest meie soovime, et välja töötatakse kaasaegne üht-, ühtsuspoliitika, et äh, see laieneks tõesti kõigile Euroopa Liidu piirkondadele. ning äh, komisjonipoolne panus aitab meil edasi minna ning loodetavasti äh, tulevikus jätkame samas vaimus. suur tänu! suur tänu, lugupeetud esinaine! suur tänu, äh, lugupeetud minister, selle hea sissejuhatava sõnavõtu eest, nagu eelkõneleja ütles, väga tore oli kuulata, et teie jaoks on ühtekuuluvuspoliitika, investeerimispoliitika, et te toetate sellist lähenemist ka nõukogus ja toetate ka eelarves ühtekuuluvuspoliitika edendamist ja eh, lisaks sellele, mida ütles Lambert van Nistelrooy, tahaksin öelda, et hoolimata sellest, et eh, nõukogu on meid invest-, hästi teavitanud, oleksime me soovinud, et meie koostöö oleks olnud tihedam ka parlamendi raportööride ja nõukogu vahel ja loodetavasti eh, sügisel meie koostöö muutub siis veelgi tihedamaks ja konkreetsemaks. ma tahaksin täpsemalt kuulata rahastamisettepanekute osas, et milline on praegu nõukogus meeleolu äh, ajakava, äh, millist ajakava soovitakse, väga paljud ta liikmesriigid tahavad, et kogu eelarvet kärbitakse kümne protsendi võrra, äh, aga kuidas need asjad praktikas liiguvad, millises suunas, mida need äh, kärped tõenäoliselt puudutavad ja kas teie olete valmis äh, kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat sellistes kärbete meeleolus ja siis äh, veel konkreetsemad äh, probleemvaldkonnad nõukogus, millised need on, millest on viimasel ajal kõige rohkem räägitud nõukogus, aitäh? minister, maybe you could comment now. minister, võib-olla te vastaksite nüüd neile kolmele kõnelejale ja siis saavad sõna ülejäänud. Absolutely. jah, kindlasti, kõigepealt tänan teid teie lahkete sõnade eest minu sissejuhatavasse ossa. mind väga, minu südant väga see soojendas. härra Van Nistelrooy, kes ütles, et äh, võib-olla me võiks äh, õppida sellest äh, kogemusest, et ka tulevikus veel rohkem koostööd teha. see kahtlemata on tõsi. ma arvan, et mõlemad osapooled on tegutsenud ausalt, kuid võib-olla oleks meil võimalik veel äh, edasi tegutseda. Taani eesistujariigina on valmis kindlasti äh, selles äh, osas valmis tegema koostööd tulevaste eesistujate Euroopa Parlamendiga. loomulikult oleme, meil on, võib öelda, et meil on otsuse langetustsükkel mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimine läbirääkimised, mida siin mainiti, seda on kutsutud äh, mustaks kastiks. ma ei ole sellega nõus, sellise kirjeldusega. kuid äh, samas me töötame selles valdkonnas edasi ning me oleme kontaktis ka, tihedas kontaktis ka parlamendiga selles valdkonnas. sooviksin ütlesite komisjoni öelda seda, et äh, enne iga üldasjade komisjoni äh, kohtumist, kohtume me Euroopa Parlamendi esindajatega, härra Lamassuuriga, me räägime, kus läbirääkimistega jõudnud oleme ning äh, toome Euroopa Parlamendi sõnumi lauale äh, ka äh, ministrite läbirääkimised, nii et on olemas koostöö Euroopa Parlamendi ja eesistujariigi ning nõukoguga ma julgen öelda, et ei ole olnud tihedamat koostööd ühegi eesistuja riigi ja Euroopa Parlamendi vahel mitmeaastaste finantsraamistiku läbirääkimistel. ma olen selle üle väga uhke. see on ka märk tihedast koostööst, mida me soovime ning äh, me üritame läbirääkimisi läbirääkimistega ühele poole saada enne ülemkogu juuni lõpus ja oleme loomulikult teadlikud sellest, et me, see on nagu lubadus, et äh, me respekteerime kaasotsustusmenetlust, me respekteerime institutsioone, nii nõukogu kui Euroopa Parlamenti ning äh, ka muidugi komisjoni me loomulikult eeldame, et Euroopa Parlament mm, ühel hetkel ütleb selgelt välja oma läbirääkimisseisukohad mitmeaastase finantsraamistiku osas, nagu ka nõukogu peab äh, oma seisukohad läbi välja töötama ja äh, just need seisukohad, millest lähtudes läbirääkimisi pidada, kui ma nii väljendun, siis see pole juhus sest see annab, saadab ka selge signaali selle kohta, mida, et see, mida otsustatakse nõukogus, ei ole lõppotsus. pärast äh, seda tulevad läbirääkimised parlamendiga. see, seda näeb ette Lissaboni lepe. seda äh, on vaja ja ka teineteise rolle on vaja austada, me peame eh, ka selgelt välja töötama nõukogus oma seisukohad, enne kui me saame läbirääkimisi alustada. ma arvan, et see on väga hea võimalus eh, selle küsimusega tegeleda. ning nüüd minnes järgmise punkti juurde. kas me soovime vahendada mitmeaastast finantsraamistikku ja ühtsus, ühtekuuluvusfonde? selliselt, et see tekiks, et, et see tekitaks majanduskasvu ja töökohti juurde. loomulikult tahame, kõik need, paljud nendest projektidest on juba tekitanud majanduskasvu ja töökohti juurde. kuid ma usun ka seda, et me peame olema teineteisega ausad, peame küsima, kas me suudame paremini teha kui minevikus. ma e-, eeldan, et see komisjon, liikmesriigid ja, ja ja Euroopa Komisjon eh, suudaks eh, vastata jah, me peaksime iga euro ära kulutama, eh, koostades õigeid projekte. Mm. ning tehes majanduskasvu ja töö, uute töökohtade loomise majanduslikult võimalikuks. ning just praegu võib öelda, et meil Taanis on väga hea meel selle üle, et me oleme nii kaugele jõudnud. see ei ole siin mingi formaalsus, me tegu-, tegeleme majanduskasvu ja töökohtade küsimusega, ühe küsimusega. me ei taha äh, valida ühe või teise vahel. Äh, nii et jah, Euroopa peab hakkama toimima. see on äh, ka Taani eesistumise Eh, hüüdlaus olnud ning see on olnud eh, küsimuse all ka viimase kuu jooksul. ja rääkides sellest, mida ütles proua Manner, eh, siis mis nüüd puudutab vaidlusi nõukogus ning selles, kuidas me näeme eh, neid arve, mis, eh, mida esitatakse eh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta, siis kõigepealt oleks oluline öelda, et Taani eesistumine oli valmis esitama arvusid läbirääkimiskastikesse, kuid see, mida me kuulsime enamustes liikmesriikidest komisjonilt ja ka Euroopa Parlamendilt, oli järgmine. oleks ennatlik, vähemalt praeguses faasis, hakata konkreetsetest arvudest rääkima läbirääkimistel. me aktsepteerime seda. sellepärast me arvusid ka ei esita. ja see tähendab seda, et ka Euroopa Parlamendil on rohkem aega otsustada, millele teie soovite fondide toetust kulutada. ning äh, kuna me ei hakka konkreetseid arvusid esitama, siis ma ei saa teile praegusel hetkel öelda, millisete arvudega konkreetselt on tegemist, sest äh, selle juurde tullakse Küprose eesistumise ajal. meie esitame äh, ülevaatliku dokumendi, kuid ilma konkreetsete arvudeta, sellega tegeleb juba Küprose eesistumine. sellega seoses ma ei saa öelda, kas kärpeid tehakse komisjoni ettepanekusse ja kui suured need kärped tulevad, kuid saladus pole see, et nõukogu, nõukogus on kaks erinevat seisukohta, ühed, kes leiavad, et komisjoni ettepanek on hea ja ei tohiks olla eurogi võrra värks, väiksem ning teised arvavad, et oleks võima-, et see on sada miljardit liialt äh, Eh, liialt eh, kulukas, meil oli kohtumine täna nõukogus, seisukohad on selged, eh, püsivad ja muutumatud. nii et ma arvan, et kuni lõpuni jätkuvad tõsised konfliktid ning see on nõukogusisene Äh, konflikte, kuid samas ka institutsioonide vaheline konflikt, see ei ole sugugi üllatav, sest nii see on alati olnud, kuid Taani eesistumise ajal see ei toimu, see toimub järgmise eesistumise ajal, Küprose eesistumise ajal. sest äh, need, äh, see meie ülesanne on lõpetada läbirääkimis, esmi-, esmased läbirääkimised juunis, et meie sõbrad küproslased saaks sellega ühele poole jõuda äh, Eh, hiljem. meil on viis kõnelejat veel, kallid kolleegid, kui te soovite eh, veel ministrit kuulata, siis on igal kõnelejal üks minutit. Françoise eh, Alfonsi, kas te sooviksite rääkida? Teil on poolteist minutit. Oceňuji vaši, oceňuji vaši snahu o celkové zjednodušení politiky. tänu, ma tänan teie, teie jõupingutuste eest ühtekuuluvuspoliitikat lihtsustada ning paindlikkust suurendada, eriti kui see puudutab fondide jagadust, jagamist äh, vähe arenenud ja äh, hästi arenenud piirkondade vahel. kas te võite lubada, et see paindlikkus veel suureneb rohkem kui kümme protsenti? minu teine küsimus äh, see puudutab äh, maapiirkondade äh, arenguprogramme. Need tunduvad olevat väga efektiivsed. kas oleks võimalik äh, kogemused tuua teistesse operatiivprogrammidesse, kas oleks loota, et nõudmised oleks veel suuremad ning et, et tulev tegevus langeks rohkem kokku ka kohalike omavalitsuste soovitustega mõlemas eh, valdkonnas, kas regionaalsel või koha, või kohalikul tasandil. suur tänu, härra minister, teie selgitused regioonide osaluse kohta Teie selgi-, teie ülevaade ei tundunud mulle olevat väga põhjalik, sest te ei rääkinud sellest, Te ei rääkinud sellest, milline saab olema assotsieerimislepe ning millised erimeelsused on nõukogus. E, e, võttes arvesse territoriaalseid erinevusi liikmesriikide vahel, e, kas, milline on programmide kontrollimine, jälgimine erinevates liikmesriikides ja millised on tendentsid liikmesriikides? Maria Erikoien. suur tänu, esimees, suur tänu, minister, teie põhjaliku ülevaate eest. minul on teile e, palve, nimelt järgmine ülemkogu, mis toimub e, juunis Eh, selle peale loodavad väga paljud Euroopa eh, elanikud, et Euroopa poliitika tuleks tagasi. ma olen nõus sellega, et eh, praegusel hetkel majanduskasvu ja, ja tööhõive küsimused on võtmetähtsusega. ning sellega ma paluksin, et, et te käivitaksite tegevusplaani, et te looks teekaardi tööhõive suurendamiseks mis eh, muudaks eh, selle eh, praeguse kriisi suureks võimaluseks ning et Taani eesistujariik ei tekitaks pettumust paljudele eurooplastele, kes loodavad, et järgmine ülemkogu lõpeb majanduskasvu teekaardiga. keegi rohkem sõna ei soovi, ma annan sõna ministrile suur tänu. mis puudutab regioonide vahelist jagamist, siis eh, üleminekupiirkondade sisseviimine on eh, loomulikult seal on muidugi oluline, et kes maksab kelle eest ning loomulikult eh, vastavalt sellele on ka arvamused erinevad. see küsimus peaks loomulikult tulema äh, Ehm, küsimuse alla ka järgmise finantsraamistiku arutelul. ma ei arva, et me praegusel hetkel saaks selle küsimusega põhjalikumalt rääg-, eh, tegeleda, sest see on väga tundlik teema, see on teema, kus eh, on väga vaja langetada õiged otsused, kuid ma võin teile lubada, et praeguse koostöö vaimus võtan ma loomulikult arvesse teie eh, tänaseid arvamusi ja rääkides partnerlusest, partnerlusprintsiibist, see on lo-, ainult loomulik ja ka sobilik ja nüüd tulles riigist, kus on konsulteerimistraditsioon väga pikaajaline, on minu jaoks see täiesti normaalne olevat, ma olen ka formaalselt ise linnapea olnud, et ma tean, kui oluline äh, riigi tasandil eh, konsulteerida kohaliku tasandi ja regionaalse tasandiga, nii et mina arvan, et mida rohkem eh, energiat, eh, ajusid, head tahet on võimalik luua, kui me tahame seda kõike luua, siis on kohaliku tasandi kõrvalejätmine väga halb. ärgem unustagem, et see tasand on äh, see, mis aitab meid lähemale tuua kodanikele, nii et loomulikult me peaksime õppima. no samas äh, nii liikmesriikidel kui asjast huvitatud osapooltel, äh, osalejatel on mure administratiivbürokraatilise koorma pärast aprillis jõuti kokkuleppele, et tuleb arvesse võtta erinevad riiklikud süsteemid, erinevad traditsioonid ma arvan, et siin on praegu tasakaalu küsimus väga tõsine, kuid katsugem kõigepealt vastu võtta selle, mis meil praegu kõne all on, see on meie kõigi huvides. rääkides nüüd viimasest küsimusest, kas Taani eesistumine, mida me küsis minu e, Hispaania kolleeg, kas me kavatseme esitada oma majanduskasvu ja tööhõive strateegia, siis e, meie üksinda seda ei tee, me teeme käsikäes koostööd äh, president Rompuyiga järgnevatel nädalatel ja meie e, e, ülesanne on välja töötatud riigipeade poolt mitteametlikul kohtumisel, mis toimus nädal aega tagasi e, ja küsimus on siis selles, et mis võiks olla siis see pakett, mis aitaks tekitada majanduskasvu ja töökohti juurde ning teeme kindlasti tihedat koostööd president Van Rompuyga, meil on vaja luua majanduskasvu ja tekitada töökohti juurde, juurde Euroopas on kakskümmend viis miljonit töötut, kellest viis miljonit on noored. kallid kolleegid, see on lakmustest. me ei saa institutsionaalset kisklemist parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel takistaks meid meie ülesannete täitmisel. meil on vaja fiskaalkonsolidatsiooni, mis peab käima kaas, käsikäes majanduskasvu ja töökohtade juurde loomisega, see on meie esimene ülesanne eh, järgnevatel nädalatel, kus eh, vastutus langeb meie peale. pärast eh, seda peame jätkama oma tööd Trios, peame jätama tööd ka liikmesriigina ja ma loodan, et kui me kohtume pärast juunikuist äh, tippkohtumist, siis te võite öelda, et me kuula-, te kuulasite meid ja et me tegime hästi, et me oma jõud ühendasime. see on Taani eesistumise eesmärk ja seda me soo-, üritasime ka saavutada ja ma võin teile kinnitada, et me ei äh, saa seda teha üksi, meil on vaja komisjoni ja liikmesriikide toetust, eelkõige on meil vaja loomulikult Euroopa Parlamendi toetust, suur tänu teile! suur tänu teile, minister, kolleegid. täname teid ka eesistumise eest ja tahaksin teile meenutada seda, et kui meil toimus kohtumine raportööridega, siis me kok leppisime kokku, et enne eesistumise lõpu Stefanil, kus tuleb samuti siia, et rääkida, millised on olnud teie edusammud ja kas on ühtseid seisukohti see oleks samuti väga kasulik. ma võin teile seda kinnitada ja ainus probleem mul jaoks täna oli see, et Stefan tahtis minu asemel kõne koostada, nii et kindlasti ta tuleb hea meele äh, kohale tulla, et teid tulemustest äh, teavitada. kohtumine äh, katkestatud homme hommikul kella üheksani, palun katsuge õigeks ajaks kohale tulla